kohtumisega juba alustama, meil on üsnagi vähe aega ja kõneaeg on täielikult ära jaotatud. kõigepealt proua volinik, ma sooviksin öelda, et täna toimub äh, proua Tavanaki kuulamine, kes äh, kandideerib kalandusasjade voliniku äh, kohale vastavalt kodukorra artiklile seitseteist soovin teile tere tulemast siia. kalanduskomisjoni liikmed, peale, peale kalanduskomisjoni liikmete eh, saavad veel transpordikomisjoni liikmed sõna. ning eh, seda istungit on võimalik kuulata otseülekandena veebstriimis kuna eelnevalt on sekretäriaat jaganud, jaganud laiali eh, täpsed kodukorra reeglid, te teate, kuidas me siin tegutsema hakkame. kõik teavad, millised on reeglid, ma ka proua Tavanaki, ma ei hakka neid üle kordama, kuid ma kavatsen öelda, et ma väga rangelt kavatsen kõne ajast kinni pidada. proua Tavanaki esitas meile kirjalikud vastused meie poolt esitatud küsimustele ja need vastused on edastatud kõikidele saadikutele erinevates keeltes. enne kui ma annan sõna kandidaadile ja koordinaatoritele, tahaksin ehm, esitada omapoolsed mõtted kalanduskomisjoni esi-, eesistujana. nagu te teate, and-, andis, eh, andsid kirjalikud küsimused meile võima-, vähe võimalust äh, teha, selgitada välja, milline on iga voliniku spetsiifiline kompetents. võttes arvesse Lissaboni leppe jõustumist, otsustasime keskenduda eelkõige institutsionaalsetele küsimustele ja sellega olid seotud ka viis eh, küsimust ja need puudutavad ka teie suhteid Euroopa Parlamendiga. kahjuks on paljud Eh, vastused üsnagi umbmäärased ja üldsõnalised ja me peame ütlema, et eh, meie jaoks olid need vastused pisut pettumust tekitavad. nagu komisjon ei oleks arvesse võtnud, et Lissaboni lepe jõustub. ma kasutan nüüd juhust taas eh, esitada mõningad neist küsimustest, et teil oleks võimalik äh, kasutada juhust ja vastata neile küsimustele. kõiki. eriti puudutab see informatsiooni edastamist Euroopa Parlamendile, kas äh, see kavatseb järgida samu reegleid, mis varem, sama ajakava, mis varem vastuste esitamisel äh, kas kavatsetakse rohkem osaleda parlamendi koosole-, toimuvatel koosolekutel, eriti kalanduskomisjoni koosolekul? tahame ka teada, kas meil on võimalik öö, ehm, osaleda nõukogu töös öö, eh, samal alusel kui nõukogu liikmed. Need on meie jaoks olulised küsimused ja me palume teid veel kord, et öö, eh, see nii läheks, et meil oleks võimalik nõukogu töös aktiivsemalt osaleda, võttes arvesse Lissaboni lepet loomulikult need küsimused pole ainsad, mida teile esitatakse. kindlasti esitavad kolleegid spetsiifilisemaid küsimusi poliitik, kalanduspoliitika ja poliitika ja Euroopa merenduspoliitika kohta. ja ma hoian nüüd kokku kaks minutit kõneaega, mis mul oli eraldatud ja ma paluksin, et te alustaks omapoolse sissejuhatuskõnega. Teil on, nagu te teate, maksimaalselt kümme minutit, palun suur tänu, lugupeetud proua Frava, daamid ja härrad. minu jaoks on suur au olla Euroopa Parlamendis volinikukandidaadina. tegu on väga olulise hetkega iga poliitiku elus. mul on suured kogemused Kreeka parlamendist. see on sellise Äh, riigi parlament, mille juured on sügavalt Euroopa. ma võin öelda, et mul on pikk äh, poliitiline pagas ja äh, ma olen, minu jaoks on see Euroopa küsimused väga olulised olnud Euroopa kalanduspoliitika on üks meie vähist, vähestest tõesti toimivatest ühistest poliitikatest. soovin seda edasi arendada jätkusuutlikult ja arukalt. peame üritama eh, saavutada edu. selles osas näeb Lissaboni lepe ette, et kalanduspoliitika läheks samuti kaasotsustusmenetluse alla. see annab loomulikult veelgi suurema rolli par Euroopa Parlamendile. ning selles valdkonnas millest meil praegu juttu on, on meil ehm, on meil üle meie tööl väga tugev vundament all tänu minu eelkäija poolt tehtud tööga, tööle. samas eh, on Euroopa Parlamendil, komisjonil eh, ning ehm, huvigruppidel ja samuti ka liikmesriikidel alati võimalik aina rohkem kaasa teha ja räägin nüüd inglise keeles, kuna pean kasutama teatud tehnilist žargooni, mida olen õppinud siis inglise keeles viimase kahe kuu jooksul. kõigepealt, mis puudutab kalandust. käimasolev ühise kalanduspoliitika reform on loomulikult oluline ja see kindlasti kujuneb minu töös keskseks. otsustades äh, nende neljasaja arvamuse koha, põhjal, mis äh, on laekunud, on Rohelise Raamatu avalik konsultatsioon tõesti õnnestunud nii sidusrühmade kui avalikkuse hulgas ja mina võtan konsultatsiooni tulemusi väga tõsiselt arvesse, nagu ka teie komisjoni seisukohti. nüüd on kätte jõudnud siis otsustamise ja rakendamise aeg. mul on siin neli võtmesõna, mida mainida. esimene sõna on jätkusuutlikkus. see on võtmesõna seoses minu tulevaste ettepanekutega teile ning nõukogule keskkonnaalane, majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus. ma usun, et me leiame äh, nende kahe no, või nende kolme vahelise sünteesi ning tasakaalu ja paneme need tööle harmooniliselt, mitte ainult pikaajaliselt, vaid siin ja kohe. ma arvan, et me võime püüda vähem ja teenida rohkem me saame tegeleda ülevõimsusega oma laevastikes selleks, et meie kalandusettevõtted oleksid kasumlikumad ja samal ajal peame me kaitsma väikeseid kalandusettevõtteid negatiivsete mõjude eest. kalandusettevõtted on midagi enamat kui lihtsalt toiduallikas. meie pi- äh,, rannikualade jaoks on kalandusettevõtted äh, turvalisus, kultuur ja ajalugu, see on eluviis. ja see on elu, kus on väga palju raskusi, millega mina olen vägagi tuttav, kuna mina sündisin samuti Kalameeste külas. ja ainult kasumlikud ettevõtted saavad seetõttu äh, tagada kalameestele äh, elatise. me peame või me saame püüda vähem ja väärtustada kalandust rohkem me edendame kõiki kohaseid meetodeid, mis puudutavad ähm, varude majandamist ja samuti arendada keskkonnasõbralikku vesiviljelust. samuti saame tagasiheitmist või püügi tagasi merre laskmist ähm, vähendada ja me peame investeerima kvaliteeti, värskusesse ning toodete märgistamisse, andes siis Euroopa perekondadele head toitu teiseks, demokraatlik vastutus. see on minu teine võtmesõna ja seda kõigi sektori partnerite ees. kalanduspoliitika on ühine poliitika, kuid äh, seda võib saavutada ilma võtmata kõiki otsuseid kõige kõrgemal poliitilisel tasemel ja me peame samuti kaaluma võimalust detsentraliseerida ja piirkonnastada oma poliitikat võimalust, eh, et sidusrühmad oleksid aktiivselt kaasatud, pidades samas loomulikult eh, täielikult kinni aluslepingust. nüüd globaalne mõõde on neljas võtmesõna, me peame selle paika panema nii, et me sobiksime kahekümne esimesse sajandisse. on õige öelda, et eh, kalanduspartnerluslepingud neid tuleb paremini täita. Nendega on võimalik äh, pakkuda rahvusvahelist äh, turvalisemat, äh, kindlamat keskkonda ning arengueelist meie partnerriikidele, mis puudutab nende ressursside jätkusuutlikkust, uute töökohtade loomist, lisatööstuste ehitamist ning demokraatlikest inimõigustest kinnipidamist see on parlament, kus eksper-, see on valdkond, kus parlamendil on ekspertteadmised ja tugev kohalolek, mida saab ka tugevdada. Lissaboni leping, mis paneb parlamendi ja nõukogu võrdsetele alustele, nõuab kvalitatiivset muudatust. ma olen esimehega nõus selles osas. sellegipoolest on tegu küsimusega, mis ei sõltu ainult minu vastutusalast, vaid tegu on horisontaalse küsimusega mis puudutab kogu komisjoni ja nõukogu. ma saan öelda, et ma ootan võimalust kasutada kõiki või kogu manööverdamisruumi selleks, et tulla välja parema vastusega uue raamlepingu raamides. nõuetele vastavus on viimane, kuid väga oluline ja meie poliitika usaldusväärsus on siin kaalul, meil on vaja tagatisi nõuetele vastavuse ning õiglase eh, konkurentsi osas naaberriikidega, kes samades vetes kalastavad. ma loodan, et te toetate meie kontrolliraamistikku ja me peame tegema koostööd liikmesriikidega selleks, et oleks võimalik oma tööstust äh, seirata ning samuti blokeerida siis ebaseaduslike, teatamata ja reguleerimata kalandustoodete import. tulles nüüd merenduspoliitika juurde, siis Sinine raamat on saanud äh, Euroopa Parlamendilt toetuse ja hoogu, samuti nõukogult, nii et nüüd me peame otsima sünergiaid erinevate sektorite vahel me peame liikuma edasi, pidades silmas kontseptsiooni integreeritud äh, merealade mm, haldamisest, nii et meie peamised merepiirkonnad saaksid endale sobivad lahendused, nii nagu president Barroso ka oma poliitilistes suunistes ütles. tulles saarelt, millel on rikkalik merendustraditsioon mm, juba antiigiaegadest peale, annan ma hea meelega ja uhkusega oma panuse Euroopa sinisesse kasvu. me saame keskenduda sinise kasvu võimalustele, innovatiivne merealade ruumiline planeerimine võib vabastada seni kasutamata mereressursside kasutamise, alternatiivse energia, madala süsinikuheitmega transpordi, üle-euroopaliste energiavõrgustike ning siniste biotehnoloogiate osas merekiirteed, lühiveod ning rannikuturism loovad uusi väljavaateid. teiseks, siniste töökohtade loomine, merendusoskuste edendamine ning äh, merendusalase tipptaseme sertifikaadi loomine annavad kindlasti sellele suunale hoogu. kolmandaks, äh, merenduse kolmas võtmesõna, kodanike, kalandusettevõtete ning transpordi kindlus uue integreeritud mereseiresüsteemi areng on loomulikult äh, tuumikväljakutse, mis puudutab Euroopa merendusruumi ilma piirideta. neljandaks, teadmistepõhise majanduse tugevdamine tänu just äh, mereuuringutele. me saame anda oma panuse hästi funktsioneerivale Euroopa merendusseire andmevõrgule ning Maratlasele, siin ma räägin siis Euroopa mereatlasest. kui mind kinnitatakse merendus- ja kalandusvolinikuks, siis hakkan ma kohe tööle selleks, et tuua reaalseid ja positiivseid muudatusi nende inimeste jaoks, kelle igapäevane elu sõltub kalapüügist ning meie rannikukeskkonnast mul oleks väga suur au täita seda osa, kujundades neid poliitikaid koos teiega tõelises partnerluses, nii et meie kalandusel või kalandus- ja merenduskogukondadel oleks elujõuline tulevik, aitäh! suur tänu teile, proua kandidaat! ja järgmisena saavad sõna koordinaatorid kõigepealt kaheks minutiks saab sõna härra Anti Noru. Buongiorno eh,, signor, signor commissario, benvenuta in commissione. tere hommikust, volinikukandidaat. tere tulemast siia komisjoni. Te mainisite tervet rida teemasid, mi-, mille juurde ma sooviksin tagasi pöörduda. Te juba mainisite, kuivõrd olulise ajaga praegusel hetkel tegemist on. kalanduskomisjon mängib pärast kaasotsustusõiguse saamist olulist rolli ja me kavatseme teiega meie mõlema huvides koostööd teha. juba töötatakse rohelise raamatuga ja loodetavasti äh, soov, äh, saate teiegi kohe selle kallal tööd alustada, sellele järgneb valge raamat ja selles osas soovime me teilt samuti vastuseid. siis see regionaliseerimine, mida te mainisite. ma arvan, et me kõik siin komisjonis soovime teada, millised on teie arvates võimalused, et äh, ühine äh, kalanduspoliitika eksisteerib koos regionaliseerimisega, sest äh, need on mõneti vastuolulised küsimused. Te mainisite ka märgistamise küsimust meeldival kombel. kas te aga olete teadlik ka, millist menetluskorda selleks võiks kasutada? suur tänu, kolm minutit, proua kandidaat. suur tänu, ma tahaksin tänada härra Antinorut selle küsimuse eest, nende küsimuste eest. tõsi ta on, et me tunneme muret nende öö, äh, probleemide üle erinevatelt sidusrühmadelt ja avalikkuselt on rohelisele raamatule panustatud juba üle kolmesaja korra ja paljudel puhkudel räägitakse just detsentraliseerimisest. see, selle küsimuse osas on palju erinevaid vaateid ja ma tahaksin siin selgelt kõigepealt öelda, et ma ei räägi siin renatsionaliseerimisest ühise põllum-, ühise kalanduspoliitika puhul, tegemist on ühise poliitikaga ja selleks ta ka jääb. seda sõna kasutades viitan ma asjaolule, et meil on tarvis üle vaadata nüüd uus alusleping ja uurida, milliseid pädevusi saab rakendada võimalikult madalal tasemel, näiteks ma ei mõista, miks nõukogu ja komisjon peaks äh, Äh, liigselt aega kulutama võrgu äh, äh, võrgu silmasuuruse küsimustes. samas ja, ja minu kohus volinikuna on ju ka kaitsta aluslepinguid, aga me peame uurima nüüd, kuidas seda saavutada, kuidas tagada kõikide sidusrühmade kaasatus. meie eesmärgiks on öö, äh, leida igale öö, äh, piirkonnale oma öö, äh, spetsiifilised lahendused. ma olen valmis ka üksikasjadesse laskuma samuti olen ma valmis arutama selle üle, kuidas pädevusi üle kantakse. mis puudutab märgistamist ja sertifitseerimist, siis need on väga olulised teemad, sest need annavad meile võimaluse meie, need annavad meie kaluritele võimaluse konkureerida teiste maade kaluritega sest praegusel hetkel peavad meie kalurid sageli vastu, vastamisi seisma ebaõiglase konkurentsiga. suur tänu, proua Tamanaki! härra Anti Nooru, kas te soovite lisaküsimust esitada? ei. siis läheme järgmise koordinaatori juurde. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Damanaki. Ich heiße Sie hier recht herzlich willkommen. Suur tänu, proua Damanaki, tere tulemast ja ma, mul on väga hea öö, meel teiega koostööd teha ja seda järgmisel põhjusel. Te olete aastaid olnud parlamendisaadik ja võttes arvesse teie tausta, olete te ka teadlik ministrite ja parlamendisaadikute vahelistest hõõrumistest. sageli oleme me üritanud edendada viljakat koostööd, aga vahel on see üsna keeruline seega, võttes arvesse teie tausta, loodan ma, et te olete avatud meie küsimustele. minu küsimus puudutab järgmist teemat. nagu te teate, meie ühise põllumajandus- ja teiste poliitikate reform on kulukas. läbi on viia, vaja viia korralikud reformid, tagamaks, et sotsiaalmajanduslikud öö, äh, mõjud oleks võimalikult leebed me räägime siin integreeritud merede poliitikast ja ka see maksab raha. kuidas me saame tagada, et me need rahad ka endale saame, meil on tarvis ju puhast vett, meil on tarvis saavutada ökoloogiline tasakaal, sest muidu ei uju meie vetes mitte ühtegi kala. kuidas te kavatsete oma kolleege komisjonis ja nõukogus veenda, et meil on merede jaoks tarvis eh, edukat ja jätkusuutlikku merede poliitikat. proua Tamanaki, kolm minutit. Eh, ma kavatsen teiega koos eh, selles võitluses osaleda ja see saab olema tõesti võitlus. loomulikult on meil tarvis raha ja ma olen väga rahul, et te selle küsimuse küsisite. aruteludes uute finantsperspektiivide üle saame me loodetavasti koos tegutseda, hankimaks tõesti need rahasummad. me oleme kindlasti edukad, kui me argumenteerime hästi ja tõestame et meil on see, neid rahasummasid tõesti tarvis. esimene asi, mida me peame rõhutama, on, et meil on tarvis eraldi eelarvet integreeritud merenduspoliitika jaoks. kalastute jaoks meil eriti palju raha ei ole, see on minu arvates enam-vähem üks miljard aastas, võib-olla isegi vähem. ja ma ei sooviks, et seda summat veelgi vähendataks äh, ja kulutataks äh, seda integreeritud merenduspoliitika jaoks, meil on tarvis selleks eraldi eelarverida. nüüd teised küsimused. ma ütlesin, et ma kavatsen äh, koos teiste peadirektoraatidega raha nimel võidelda. näiteks praegusel hetkel olen, kavatsen ma koostööd teha teaduse peadirektoraadiga, ma olen juba äh, Äh, selle peadirektoriga kõnelenud, peame keskenduma merendusteadusele, vaatama, millises olukorras on meie mered ja ookeanid. see on üks programm, selliseid on veel. me peame maksimaalselt ära kasutama seda, mida meie meredel ja ookeanidel meile pakkuda on. see, selle rahastamine peaks toimuma ka eraldi, äh, pigem teadusrahadest. siis on meil ka raha Arktika programmiks niisiis, me saame edukalt teha koostööd teiste peadirektoraatidega, näiteks transpordi omaga, sest ka siin on meil palju ühiseid huvisid. viimane küsimus, millele ma keskenduksin, on see, et me peame võimalikult optimaalselt ära kasutama ka omaenda rahasid, meil on Euroopa Kalastute Fond, EFF, ja meil on ka teine rahastamisinstrument EFF-il on viis äh, haru ja põhimõtteliselt keskenduksin ma neljandale harule ehk, ehk siis jätkusuutlikule arengule. me peame tõesti maksimaalselt optimaalselt ära kasutama need vähesed rahad, mis meil olemas on. ja seda vastavalt oma poliitikavajadustele. kas te soovite midagi veel küsida? ma sooviksin lihtsalt esitada ühe kommentaari ma ekslikult rääkisin ÜPP-st, aga teie võrku ei langenud. ma, ma mõtlesin, pidasin silmas loomulikult äh, kalanduspoliitikat. järgmisena saab sõna äh, kolleeg Gallagher Alde nimel. Uh, aitäh, president, kõigepealt tahaksin äh, volinikukandidaati äh, nimetamise puhul äh, õnnitleda, soovin teile kõike heal ja tahaksin öelda, et me peame kõigepealt tunnistama sõna partnerlus, mis siin kasutusel on, sest seoses Lissaboni lepinguga on see vältimatult vajalik ja ka muus mõttes on partnerlus oluline. komisjonil tuleb kuulata ja siin on väga palju kogemusi, mis teile kindlasti on abiks. Te viitasite sellele tugevale aluspõhjale, mille on loonud teie eelkäija, volinik Borg, ja tema tõesti lõi selle vundamendi ja ka meie tunnetasime seda. leping on loomulikult meie kojale andnud olulisemat äh, otsustusõigust ja ka kalandus on äh, kaasotsustusmenetluse all, nii et viidates nüüd otseselt ÜKP-le, Te võiksite äkki äh, lihtsalt kirjeldada lähemalt, kuidas te näete kolme institutsiooni koostööd ning samuti see oluline sektor, millele te viitasite, on kalandus iseenesest, nii et ka nemad, äh, sidusrühmad sealt peaksid olema osaks sellest, nii et tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et äh, enne äh, jõulu katkenud läbirääkimised Fääri saartega äh, on uuesti alustamist väärt, aga tahaksin teid paluda keskenduda väga äh, sellele asjaolule, et äh, rannikuriikidel ei ole mingeid kokkuleppeid makrellipüügi üle, nad saavad ühepoolselt otsustada nende kalavarude osas, sest ka seal peab olema mingisugune partnerlus äh, Mm, makrellivarude jagamise üle ja mis puudutab Norrat, ja see on just äh, pelaagiliste liikide osas väga oluline, mitte ainult käesoleval aastal, et tõesti oleksite otseselt seotud nende läbirääkimistega. ja e, eesistujal ei ole mikrofoni tahaksin tänada kõiki kolleege lahkete sõnade eest, aga tahaksin üle korrata seda, mida härra Roodos on öelnud äh, või härra Roodos just ütles. ma olen olnud parlamendisaadik kogu oma täiskasvanud elu ja seetõttu ma mõistan, kuivõrd oluline ja raske on parlamendiliikmetel tegutseda poliitilisel, jõulisel ja looval viisil täitevvõimu kõrval, kui me saame siin komisjoni vaadelda täitevvõimuna. ja ma loodan, et ma suudan säilitada ka parlamendiliikme vaatenurga asjadele. ma ütlen seda seetõttu, et minu arvates peab olema tõeline partnerlus komisjoni parlamendi ja nõukogu vahel. me peame leidma parimad võimalikud ähm, lahendused uueks raamlepinguks. nüüd, mis puudutab härra Gallagheri küsimust, siis tahaksin öelda, et see on nüüd õnnelik äh, kokkusattumus, et komisjon on uuesti käivitanud Norraga läbirääkimised, äh, merenduse peadirektoraat ähm, alustab neid täna läbirääkimised katkesid või kõnelused mõneks ajaks, Norraga ei ole asjad sugugi lihtsad, tegu on suure riigiga ja naaberriigiga ja me oleme väga huvitatud Norrast, mitte ainult kalanduse seisukohast, vaid ka energia ja merenduslikel põhjustel ning samuti transpordiküsimustes, nii et seal on terve rida erinevaid küsimusi, aga mul on väga hea meel, et Norraga kõnelused on komisjoni poolt uuesti alustatud. Need läbirääkimised äh, katkesid põhjustel, mida austatud parlamendiliige ka mainis, äh, oli kalastamise õiguste jagamise osas erimeelsusi, sest pelaagilised ja mitte ainult pelaagilised äh, varud, vaid ka mm, teised varud, mis liiguvad ähm, põhja suunas seoses kliimamuutuste ja muude põhjustega, Mm, tekitas küsimuse, kuidas leida niisugune lahendus, millega kõik on rahul. Norra on suur riik ja nad on teadlikud sellest, kuivõrd olulised nad on Euroopa Liidu jaoks ning äh, sellistel juhtudel, kus on mitmeaastased majandamiskavad, soovib Norra olla kaasatud ka kvootide määramisse. nii et meie jaoks on väga oluline kokkuleppele jõuda naaberriigid peavad üks Euroopa Liiduga olema pidevas äh, dialoogis ja kokkulepe on meile tähtis. loodetavasti see kokkulepe, millele me jõuame, on parim võimalikest, mis äh, hõlmab tursakvooti ning ka äh, Fääri saarte ja Norra muid küsimusi. härra Gallagher, üheks minutiks saate veel sõna. aitäh, volinikukandidaat kui ma keskendun oma riigile siis, siis kaheksakümmend protsenti laevastikust on alla viieteist meetri pikkused, mis tähendab, et meil on väike kalandus ning põhiliselt rannikukalandus ning äh, rannikusaarte ümbruses kalandus ja seal on kogukondadel, kogukondade jaoks äh, kalandus peamine elatusallikas, alternatiive ei ole ja ma tahaksingi kuulda, kuidas te ÜKP reformi Mm, käigus toetate selgelt äh, äh, määratletud erandeid äh, rannikukalanduse ja väikeste kalastusettevõtete jaoks, sest nad mängivad väga olulist rolli. ja teie eelkäija loomulikult toetas samuti seda eesmärgi ning kalandusnõustamiskomisjonid, piirkondlikud just nõuandekomisjonid saavad seal samuti mängida oma rolli. Teil on võimalus ühe minuti jooksul vastata. härra Gallagher, te tõstatasite nüüd olulised küsimused kõik, mis ma saan öelda, on see, et see ei puuduta ainult äh, Šotimaad, on ka palju teisi riike, kus suurem osa alustest on väikesed alused, kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu kalastuslaevastikust on on samuti äh, väikestest alustest koosnevad, äh, nii et äh, võib-olla hiljem me saame rääkida detailidest, kuid me kujundame eraldi poliitika väikeste aluste jaoks ja tegu on äärmiselt olulise küsimusega, mida me peame arutama siis, kui äh, me räägime ÜKP reformist, mis meil ees seisab. ma arvan, et on võimalik leida parimad võimalikud lahendused selleks, et niisugustes asjades koostööd teha. suur tänu. no ma ütlesin, et äh, vastused ei, et lisaküsimusi ei esitada, võid esitada kommentaari, ma ei luba seda. ja järgmisena saab sõna proua Löövin, kes saab esitada kahe minuti jooksul küsimuse. tema on Roheliste fraktsiooni koordinaator suur aitäh, proua Tamanaki ja palju õnne teie nimetamise puhul selle olulise ametikoha kandidaadiks. tahaksin teile meenutada et, et seitsekümmend üks protsenti maast on kaetud ookeanidega ja kalad ookeanides loomulikult on merendusökosüsteemides võtmerolli kandvad ja kõik me sõltume sellest süsteemist ka CO kahe osas Äh, suured röövkalad on tegelikult äh, vähenenud äh, vetes seitsekümne kuni üheksakümne protsendi võrra viimastel aastatel ja Euroopa Liit vastutab vägagi palju selle mere ökosüsteemide destabiliseerimise eest. kas te nõustute minuga, et toetused on peamiseks teguriks Euroopa Liidu kalanduslaevastike ülevõimsuse taga ja kuidas oleks võimalik vähendada seda ülevõimsust nii, et äh, laevastikud oleksid äh, võrdelises seoses äh, kalavarudega ja arvestades, et kalad on oluliseks ressursiks, kas te oleksite nõus sisse viima keskkonna ja sotsiaalseid kriteeriume mm, selle kohta, millised alused tuleb ära kaotada ja millistel on õigus kalastada? ja kas oleks võimalik anda prioriteetset juurdepääsu nendele laevastikele, mis kasutavad parimaid äh, praktikaid, äh, rikuvad võimalikult vähe keskkonda, sealhulgas kasutavad väga vähe või vähem äh, kütust ja panustavad kohalikesse majandustesse. ja kas teil on seadusandlik plaan vähendada seda ülevõimsust või jätate te selle nii-öelda iseregulatsiooni hooleks? suur tänu küsimuse eest, proua Lövin, ma mõistan täielikult asjaoluga või nende asjaoludega, mis te väi-, välja tõite, ülepüük on täiesti olemas, see on drastiline ja meil on ka teaduslikud tõendid, mida te mainisite, täiesti olemas ja me peame selle küsimusega tegelema ning tegelema sellega nii, ja tahaksin siin öelda et, et nelikümmend protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast eh, elab rannikupiirkondades, seetõttu me peame tegema kõik, mis võimalik, tagamaks, et eh, ka inimesed eh, tuleksid kaasa nende muudatustega, nii et meie poliitika peab olema selektiivne ning suunatud, suunatud jätkusuutlikesele äh, ja peab eh, sisse tooma ka sotsiaalsed meetmed, nii et sotsiaalsed tagajärjed eh, ei annaks lööki elanikkonna eh, vaesematele kihtidele ja loomulikult ei jäta me kõike turuhooleks, seetõttu me siin olemegi ja siin on, tõttu on siin komisjoni Euroopa Liidu poliitika, mis üritab reguleerida olukorda viisil, mis aitab meil saavutada jätkusuutlikkust. nii et meil oleks võimalik selline tulevik, millest unistan ka mina, tulevikus äh, kalamehed saavad äh, püüda konstruktiivsel moel, avaldamata negatiivset mõju keskkondale ning et elanikkonna vaesemad kihid, kes elavad rannikupiirkondades, ei saaks mõjutatud. kuidas seda saavutada, te andsite teatud suuniseid meile, millega ma nõustun, tulevikus peab rahastamine olema rohkem suunatud, rohkem selektiivne, ei ole mingit mõtet jätkata uute aluste ehitamist, nii nagu me tegime minevikus, minu arvates ei ole see sugugi mõttekas, aga me peame jätkama rahastamist äh, oma kalastuslaevastike moderniseerimiseks, mis puudutab just kalandusvahendeid ja tööriistu. kui meil on olemas need selektiivsed püügivahendeid, mis äh, tagavad äh, selektiivse püügi, siis me vähendame ka soovimatu kaaspüügi tagasilaskmist ja just see tagasilaskmise küsimus on olukorra lahendamisel võtmetähtsusega. seetõttu peab rahastamine olema suunatud just äh, moderniseeritavatele mm, alustele, kas siis väikestele või suurtele. toon veel ühe näite kui kalamehed peavad kinni mängureeglitest, siis äh, tuleb neid ka selle eest tasud, tasustada, selle ka selles osas olen teiega nõus ja seetõttu detsentraliseerimine ja piirkonnastamine ei ole tühjad sõnad. tuleb just vaadata, mida on võimalik teha koha peal ja kuidas on võimalik ähm, tasustada neid, kes nõuetest kinni peavad seda ka uue ebaseadusliku ja teatamata reguleerimata kalanduse osas. aitäh! endiselt äh, ma tahaksin, et te natukene laiemalt räägiksite oma mõtetest selle kohta, kuidas vähendada laevastike võimsust. meil on teatud segmentides viiekümneprotsendiline ülevõimsus ja kuidas oleks parim viis seal edasi liikuda ja kas teie arvates äh, oleks mõttekas kasutada keskkonnasuutlikkuse kriteeriume selles protsessis? ma tahaksin öelda, et need vahendid, mida me kasutasime minevikus, näiteks kasutusest kõrvaldamine, ei andnud neid tulemusi, mida me ootasime ja ma mõistan täielikult ka teie kriitikat. seetõttu me peame siin kurssi muutma me peame kasutama selektiivset rahastamist ja rahastama ainult neid meetmeid, mis aitavad meil saavutada jätkusuutlikkust. siin on ka see küsimus kalastamisvõimaluste ja püügimahtude piiramisest, samuti soovimatu kaaspüügi tagasilaskmise piiramisest nii et kokkuvõttes on kõik meetmed jätkusuutlikkusele suunatud. ja nüüd saab sõna eh, konservatiivide fraktsiooni esimees härra Grubartšik. suur aitäh, proua volinikukandidaat nende sõnade valguses, mida te just ütlesite seoses ähm, erinevaid segmente või segmenteerimist, kvoodipoliitika ning äh, majandamispoliitika osas, kalavarude osas, tahaksin teie käest küsida, et selle poliitika raames, mida on aetud Euroopa Komisjoni poolt seni, ning kvoodisüsteemi ebaõnnestumise valguses, kuna me soovime sellest loobuda, nii nagu volinik Borg teada andis, kas teie toetate ka kvootidest loobumist teiste vahendite kasuks, näiteks ähm, aluste segmenteerimine või midagi niisugust ja äh, tulles tagasi teie kirjalike vastuste juurde Läänemere osas, siis tahaksin teile küsida, kas pelaagiline kalapüük, millele te viitasite, eriti tööstuslik kalapüük, mitte siis tarbimiseks kalapüük, leiab teiepoolset eritähelepanu, kuna tegu on just kõige kahjulikuma kalandus, kalastusviisiga ja kaheksakümmend protsenti eh, tooted, toodetest eh, leiab kasutamist eh, tegelikult kalatoiduna. nii et tahaksin teie käest küsida, kas te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 ning äh, küsimus on kvoodisüsteemi äh, muutmisest äh, tegevuspõhiseks süsteemiks. ma väga konkreetselt ei saa sellele küsimusele vastata. minu meelest ei ole olemas ühte konkreetset vahendit, mis kõikides olukordades sobiks kasutada. kui selline oleks olemas, kui selline mõte välja pakutakse, siis ma olen kahtlemata valmis sellist mõtet aktsepteerima ja kasutama. kuid äh, minu meelest ei ole tegu väga äh, lihtsa küsimusega, kvoot ei ole väga ähm, lihtne püügimahuga äh, ära vahetada. püügimahu on kahtlemata väga palju positiivseid külgi ja see tähendab seda, et ka tagasiheiteid näiteks on vähem. kui on tegu segatüüpi kalandusettevõtetega, mis kalastavad aga erinevaid, paljusid erinevaid liike, siis sel puhul on kahtlemata püügimahu vähendamine üks paremaid lahendusi. kui on tegu selliste kalapüügiüksustega, kes püüavad, püüavad ainult ühte liiki, siis eh, sel juhul peame eh, jääma suurima lubatud püügimahu ehk TAK süsteemi juurde. peame mõtlema selle peale, millised on need vahendid, mis on meie käsutuses. ma olen teadlik sellest, et eh, püügimahtude vähendamine kahtlemata on teatud mõttes positiivsem ja see näiteks võiks hästi sobida Läänemerele mis puudutab äh, koostööd selles valdkonnas, siis äh, selline koostöö kahtlemata äh, väga positiivne, eriti mis puudutab see erinevad, puudutab regioonide nõukogu. ning kahtlemata Läänemere nõukogu ettepanekud oleme aktiivselt arvesse võtnud. loodan, et järgmisel aastal võime loota intensiivse programmi, mit-, intensiivse muut-, mitmeaastase programmi väljatöötamiseks Läänemere, avamere liikide jaoks. mulle meeldivad pikaajalised programmid, sest need garanteerivad häid tulemusi kalandussektori jaoks ja samuti aitab see meil et äh, adekvaatsemalt äh, teha koostööd ka Läänemere nõukoguga, kelle ettepanekud kindlasti võtame arvesse. Mm, lugupeetud volinik, te rääkisite mitmeaastasest haldussüsteem, kontrollisüsteemist lõhepüügiks äh, Läänemeres, kuid samas äh, tursk on äh, kala, mida kõige rohkem püütakse Läänemeres. kas te kavatsete selle kontrolli sisse äh, viia ka tursa jaoks või oli teil lihtsalt viga, et te rääkisite lõhest? jah, on olemas juba tursa jaoks spetsiifiliselt välja töötatud pro-, mitmeaastane programm see on programm, mida me pidevalt ümber hindame ning seda kindlasti rakendatakse edasi ning äh, kui seda peab muutma, siis äh, äh, siis me muudame seda, kuid lõhe jaoks ei ole sellist programmi olemas ja sellepärast me selle ka välja töötasime. härra Ferreira. lugupeetud eesistuja, lugupeetud volinikukandidaat, te rääkisite, rääkisite sellest, et meie laevastikud püüavad liialt palju. ma sooviksin teile öelda, et selles äh, valdkonnas on kogemused väga erinevad liikmesriikides. pärast seda, kui Portugal ühines ühtse kalanduspoliitikaga, vähendas oma kalalaevastiku kümne aasta jooksul kolmkümmend kuus protsenti ning väljapüük vähenes eh, nelikümmend protsenti, samas aga eh, Suurbritannia, eh, Suurbritannia, Holland ja teised riigid suurendasid oma väljapüüki Hispaania kolmekümne protsendi võrra, Hispaania kümne protsendi võrra ja ning olukord on väga erinev riigiti. seda pole rohelises raamatus välja öeldud. Portugalis äh, väljapüügi vähendamine ei muutunud püüki efektiivsemaks. praegusel hetkel on kalandussektor väga raskes olukorras. ja praegusel hetkel peab ütlema seda, et tootmine on muutunud palju kallimaks ja kriisi tipphetkel pakkus Euroopa Komisjon välja ainukelt ühe meetme, nimelt siis vähendada kalapüügilaevastikku milliseid äh, meetmeid te pakute välja selleks, et äh, kalandu-, kala, kalastajate sissetulekut suurendada? meie kalanduspoliitika on ühine poliitika, sellest räägitakse ka aluslepingutes ja ilmselgelt kavatsen ma seda austada. aga me peame vaatama olukorda igas liikmesriigis eraldi ja tegelema äh, kohapealsete probleemidega, leidmaks õiged lahendused. tõsi ta on, et Portugal vähendas oma kalalaevastikku drastiliselt. Euroopa keskmine oli kaks protsenti aastas, aga teie äh, vähendasite seda peaaegu kaks korda rohkem jah, ähm, meil on siin probleem sellega, ma olen statistikat uurinud ja me peame vaatama, milline oleks parim lahendus, aga parim lahendus ühise poliitika raames. see on ainus võimalus. ma ei toeta ühise põllumajanduspoliitik-, äh, ühise kalanduspoliitika renatsionaliseerimist. see töötaks meie eesmärkide saavutustele vastu, pole majanduslikult mõistlik ja oluline on ka see, et me ei tohiks astuda samme tagasi. Need numbrid, mida te mainisite, on seotud ka asjaoluga, et suur osa Portugali kalanduslaevastikust ko-, on väikealused, eri, väga väikesed alused, seega me peame tegelema ka vähemahulise äh, äh, kalastamisega, mis annaks võimaluse kaluritel oma instrumentaariumi äh, kaasajastega, kaasajastada. me peame ka tegelema küsimusega, kuidas äh, loomust äh, konserveerida. me peame koostööd tegema Regionaalarengu peadirektoraadiga, leidmaks äh, stiimulit kaluritele ostma näiteks külmikuid, et oma loomust säilitada, samuti peame me koostööd tegema tootjaorganisatsioonidega. ma tean, et need organisatsioonid ei kaasa kõiki tootjaid ja kõiki kalureid, aga sinna kuuluvad äh, viiskümmend seitse protsenti nendest Euroopa Liidis, liidus, ma ei tea küll, milline, millised on need äh, numbrid Portugalis, aga ma kahtlen, kas nad eriti palju Euroopa keskmisest erinevad. niisiis, me peame äh, kasutama üldiseid instrumente spetsiifiliste liikmesriikide probleemide lahendamiseks. ma arvan, et Portugali probleemid sarnanevad paljugi äh, teiste Vahemere maade ja üldiselt teiste liikmesriikide probleemidega. niisiis, äh, küsimus on selles, kuidas väikemahulised äh, kalandusettevõtted alles jääksid me peame siin paika panema mingisugused erandid, üks erand juba on olemas, need väikesed alused ei pea kohe reegleid rakendama. kas soovite lisaküsimust esitada? E, e, e ma tuleksin siin tagasi sissetuleku suurendamise küsimuse juurde. millal te kavatsete ühisturu organiseeritust muuta? Te ütlesite oma vastuses, et see muutmine peaks toimuma üldise paketi raames. kas sellel paketil saab olema siis äh, erinevatel osadel ka erinev rakendusaeg? ühine, ühist kalanduspoliitikat oleks pidanud reformima juba minevikus, aga millal siis see lõpuks toimub? proua Tamanaki, üks minut ühise kalandustoodete turu reform on tõesti hilinenud, aga me arva-, meie arvates tuleks ühist turgu reformida pärast ühise kalanduspoliitika reformi, sest võib juhtuda, kui tegutseda vastupidi, et on vaja viia läbi veel lisareforme. see ei ole mõttekas aga ma kordan seda, mis ma ütlesin ennem, võib-olla te ei saanud õigesti aru. reformid saavad toimuma, aga nende tulemuseks peavad olema parimad äh, instrumendid ühise äh, kalastuspoliitika jaoks, ma rõhutan sõna ühine me peame vaatama probleeme erinevates liikmesriikides, erinevates segmentid, segmentides, erine-, me peame tegelema erinevate huvigruppidega, mis on ilmselgelt olemas, suurematel alustel on erinevad huvid võrreldes väiksematega. suur tänu, järgmisena härra Farage FD nimel. Te tundute arvavat, et ühine kalastuspoliitika on olnud edukas, Briti perspektiivist lähtudes on see olnud täielik läbikukkumine kümned tuhanded töökohad on kadunud äh, pärast ühise turuga liitumist ja nüüd lubatakse Briti laevastikul äh, püüda ainult äh, meie territoriaalvetes alla viiendiku kaladest. me oleme ära andnud oma jumalast antud õiguse. ja nüüd lubatakse meil püüda ainult seitse protsenti meie vetes ulat- uh,, ujuvatest kaladest, minu arvates on see katastroof uh,. Taga, vette tagasilaskmise määr on katastroof ja Ühendkuningriik on olnud su-, üks suur kaotaja, aga siin on ka üks meeldiv aspekt. näiteks see mereangerjate küsimus Ühendkuningriigis ja ka Prantsusmaal on vägagi positiivne, positiivne. Äh, miljonid inimesed tegelevad nende kalade püügiga Ühendkuningriigis, ka mina ise. aga nüüd ilmus tühja koha pealt artikkel nelikümmend seitse, ettepanek hakata reguleerima äh, mereangerjate harrastuspüüki. vähemalt üks kord nüüd on Euroopa Parlament tegelenud äh, mõistlikult, et otsustati, et liikmesriigi siseselt tuleb see arv ära otsustada, komisjon aga tagus rusikat lauale, ütles, et see asi tuleb ära otsustada ja nii edasi. minu küsimus on, kas järgmise viie aasta jooksul on teil kavatsus öö, äh, sisse viia kontroll öö, äh, äh, harrastus mereangerja püüdmise suhtes? Eh, mis eh, nüüd puudutab seda, mida te ütlesite olukorra kohta tema, teie kodumaal, ma pean ütlema, et ma ei ole nõus sellega, et te ütlete, et olukorra halvenemine on seotud Euroopa Liidu ja ühise kalanduspoliitikaga. ei, kogu, äh, olukord on raske kogu maakeral. meie üritame lahendada probleeme võimalikult efektiivselt. ma ei hakka eristama erinevaid riike omavahel kui ma volinikuks saan. ja ma ei aktsepteeri seda, et mõned riigid on jäänud võitjaks, mõned kaotajaks eh, tänu ühtsele kalanduspoliitikale ja nii edasi. ei, me peame suutma leida sobivad lahendused kõikidele kalandusega tegelevate piirkondadele. ärgem unustagem, et regionaalsus on väga oluline küsimus kalanduspoliitikas. mis puudutab sportlikku kalapüügi, siis olge rahulik, eh, harrastuskalapüük ei saa olema Euroopa Liidus ühtseks nõudmiseks, on olemas väga palju juba normatiive kogu Euroopa Liidus, iga riik, mis riik kontrollib seda küsimust ise. nii et äh, ma loodan, et see küsimus sai teile selgeks. soovin teile öelda ühtlasi ka seda, et meie teadlased soovivad sportlikku äh, kalapüüki samuti arvesse võtta, eh, püügimahtusid välja arvestades, et saada te, ülevaade, kõik, võimalikult hea ülevaade tegelike püügimahkude kohta, kuid mingit üle-euroopalist normatiivi selles osas ei tule. Full... mul on üks ettepanek. võib-olla peaksime me läbi viima kuluanalüüsi selle kohta, kui palju tegelikult harrastuskalapüük panustab meie kohalikku majandusse. see ei ole ju ainult, siin ei ole ainult tegemist kala, kalastajatega, vaid näiteks varustuse müüjatega ja nii edasi. ja vahel mõnedes piirkondades panustab see majandusse palju rohkem Ühendkuningriigis kui professionaalne kalapükk. seega peaksime läbi viima kuluanalüüsi ja ka analüüsi selle kohta, mida mõningad meetmed tähendavad meie tööstusele sest äh, võib juhtuda, et tänu nendele meetmetele mitmed tööstusharud kaovad, seega viigem läbi kuluanalüüs. Και εγώ θα ήμουν πολύ ευτυχής, κύριε Φάρετζ, αν είχα μία... Άρα, Φάρετζ. Ka mina oleks väga rahul, kui meil oleks võimalik a posteriori meie poliitika üle vaadata, kuid kahjuks pole see võimalik meie peame suutma hinnata oma poliitikaid ja seda ka hiljem, et saavutada tulemusi, mis meile kõige paremini sobivad. kui teie mind toetate, siis kavatsen teha kõik selleks, et, et nagu ka posteriori eh, toimuksid analüüsid. tuleb korraldada mõjuhinnang sportliku kalapüügi mõju kohta ei taha, tohi samas jätta muljet, et see võetakse Euroopa seadust, seda ei toimu. suur tänu, järgmisena saab sõna Lüpen. lugupeetud volinikukandidaat, oma eh, siin sõnavõtus ütlesite, et eh, te soovite eh, kaitsta väikepüüdjaid. kahekümnendal oktoobril võeti vastu tolli tariifide, tollitariifide ärakaotamise otsus vastu nõukogu poolt äh, teatud äh, teatud kalandustoodete sissetoomise jaoks. minu meelest on see väikepüüdjate reetmine. meie äh, püüdjad peavad niikuinii arvesse võtma draakonlikke kvoote meie poliitika on suunatud väikepüüdjate vastu nii Põhja kui Lõuna-Euroopas. see tähendab ka seda, et on ohtu saadetud äh, kalavarud kogu maailmas. nagu te väga hästi teate, on kalamehed väga mures äh, äh, kalandusolukorra pärast. mida kavatsete teha selleks, et võidelda illegaalse kalapüügi vastu? ja mis äh, puudutab tollitariife, äh, siis äh, samas te toetate oma tollitariifidega illegaalset kalapüüki? tänan teid, härra Le Pen, selle küsimuse eest. ma, ma tean, et teie perekonnas on väga tähtis kalapüük nii et kindlasti te teate väga hästi, tunnete väga hästi sportlikku <laughs> kalapüüki. ma kinnitan teile, et komisjon ei sekku liikmesriikide pädevusse selle küsimusega tegeleda, nii et selles osas ma ei kavatse teha midagi selleks, et sellest saaks üle-euroopaline poliitika. minul kui volinikul on kohustus kontrollida kalastustegevust ja äh, ja kalalaevastikke. mina ei hakka eristama suuri ja väikseid püüdja, äh, püü-, laevapüüdja, kalapüüdjaid, kui, äh, kui on nad reostavad merd. me ei saa hakata tööle, kui meil on nii palju eelarvamusi. kui suurel laeval äh, ei ole äh, õigeid, äh, õigeid äh, püügivahendeid, ta võib väga palju reostada, samuti ka väikelaev võib palju reostada. ärgem unustagem CO2 heitmeid, mina kavatsen olla õiglane ja mis puudutab kalanduspoliitikat, siis uus määrus annab meile võimaluse kasutada punktueerimis, punktisüsteemi ja ma arvan, et see süsteem saab olema väga kasulik selleks, et me oma töös oleksime efektiivsemad. see uus kontrollimehhanism võimaldab meil kaasata väga paljusid erinevaid olemasolevaid mehhanisme ja see aitab ka eh, meie inspektoritel võimalikult heades tingimustes oma tööd teha ja Nad äh, saavad ühtlasi välja, paremini välja töötada uusi norme. mis puudutab seaduse rakendamist, siis probleeme on tõesti olnud, kuid ma arvan, et olukorda on võimalik parandada. ma tean, et probleeme on olnud ja nagu te isegi väga hästi teate, härra Le Pen andis äh, kontrollikoda väga negatiivse hinnangu äh, meie ühtsele kalanduspoliitikale. me peame üritama anda uue poliitikaga äh, vastused neile probleemidele. kas Le Pen soovib vastata, küsib juhataja? suur tänu, et te rääkisite äh, minu perekondlikust perekonnast, minu isa ja vanaisa olid kalapüüdjad. ma tõesti äh, tunnen seda väga rasket ametit. meie Prantsuse kalapüüdjad on eh, ülekantavate kvootide vastu. ju ju Borg oli meie ettepanekutega nõus. kui sellised kvoodid eh, rakenduks, kas see kehtiks ainult Euroopale äh, kas ei oleks siis nii, et eurooplased ostaks äh, kolmandatelt riikidelt nende kalanduskvoote ja pannud tööle üldsegi mingisuguse kolmanda äh, riigi äh, kalapüügiettevõtte? ma soovisin eelkõige rääkida, öelda seda, et teie isa kalastas väga rasketes tingimustes kuid rääkides, kuid rääkides äh, olevikust, siis äh, ülekantavad koodid on väga olulised, praegusel hetkel seda ei ole, kuid äh, on selliseid riike nagu Taani näiteks, mis sellist süsteemi kasutab, sest ta leiab, et selline süsteem kõigi oma probleemidega on efektiivne, samas Islandi kogemus on olnud väga negatiivne. Nad müüvad maksimaalselt palju e, kvoote ja me oleme kõik näinud, millised tagajärjed sellel on, need tagajärjed on üsnagi katastroofilised. ma arvan, et me peaksime seda arvesse võtma rohelise raamatu koostamisel. mina põhimõtteliselt ei saa olla selle vastu, et seda õigust äh, kasutataks, sest see jääb liikmesriikide pädevusse. mina ei saa seal sekkuda, kuid ma olen nõus sellega, et Euroopa tasandil peame tegema kõik, mis meie võimuses on, et mitte ei keskenduks ühtedesse kätesse samad võimalused, see oleks katastroofiline. ja nüüd saavad sõna ähm, teised kolleegid, kõigepealt saab sõna proua Patrao. E, tere hommikust kõigile, eriti tahaksin tervitada proua Damanakit ja soovin teile täit edu nii teile siis kui ka sektorile. viimased aastad on toonud välja olulisi probleeme sektoris, reformid pole neid lahendanud, need puudutavad ülevõimsust, üleinvesteeringuid, mis endiselt puudutavad osa ühenduse laevastikust ja samas ei ole konkreetseid ettekirjutusi nende kahe nähtuse puhuks, lisaks kalavarude ülekasutamine ning äh, jäätmed ning ka valed majandamissüsteemid, nii et kas te nõustute, et uus reform peab olema sügavuti minev ja millised on teie prioriteedid selle reformi osas ja millises suunas see peaks siis minema, kas otsuste detsentraliseerimise teed, diversifitseerimise kaudu majandamiskavade osas näiteks? kaks minutit. suur tänu, proua esinaine. tahaksin eh, tänada proua Nevest küsimuse eest, ma tean, et te vastutate millegi väga keeruka eest, te valmistate ette raportit rohelise raamatu kohta ja te tegelete juba sadade muudatusettepanekutega, mis on esitatud, mul ei ole olnud võimalust kõiki neist lugeda, kui ma tean täpselt, siis neid on üle kolmesaja, aga ma olen vaadanud teie raporti eelnõud ja mulle tundub, et seal on väga palju häid mõtteid, mida tahaksin arvesse võtta. kuidas me nüüd selle asjaga tegeleme? meie prioriteediks on süvalaiendada meie õigusakte, muuta neid tõhusamaks, paljud teist võib-olla ütlevad siin, et ma tahan ringi ruuduks joonistada, aga ma püüan äh, kasutada siin äh, ka Kreeka geomeetria traditsiooni ja mm, lahendada need põrkuvad huvid selles valdkonnas, millest me kõik oleme teadlikud, need on olemas, need on tarbijate huvid, kalameeste huvid, väikeste kalameeste huvid ning püügitööstuse ja töötlemistööstuse huvid, lisaks veel ähm, turism rannikupiirkondades ja seal ei ole tasakaalu sugugi lihtne äh, saavutada, kindlasti mm, te ise teate seda. meie prioriteedid on seotud nelja võtmesõnaga, mida ma sissejuhatuses mainisin. me teeme kõik, mis meie võimuses, saavutamaks jätkusuutlikkust, püüdleme jõuliselt demokraatliku vastutuse suunas, mis hõlmab ka piirkonnastamist ja detsentraliseerimist, mida te mainisite, samuti püüame tagada paremat nõuetele vastavust ning soovime parimat võimalikke poliitikavahendeid. me mõistame, et see on väljakutse, aga me anname endast parima, töötades teiega käsikäes. kolmkümmend sekundit, proua Neves, täiendavaks küsimuseks, kui te soovite. suur tänu, ma tegelikult äh, rääkisin äh, laevastike kirjeldusest ja asukohast just äh, tasakaalust äh, süvamere laevastike ning äh, ranniku laevastike vahel, kas te kavatsete tulevikus seal mingit vahetegemist ette näha ning majandamismudelite osas, kas te kavatsete investeerida uuringutesse, mis hindavad erinevate süsteemide tulemuslikkust? kolmkümmend sekundit vastamiseks. ma arvan, et see vahetegemine harrastuskalapüüdja ja eh, tööstusliku kalastaja vahel on väga selge, harrastuskalastaja ei müü eh, püütavat kala. Eh, nüüd väikeste ja tööstuslike mm, kalandusettevõtete vahel vahetegemine on keerulisem, seal on keerukamad äh, kriteeriumid ja ÜKP raames peame seda arutama, seni oleme kasutanud äh, aluste pikkust äh, kriteeriumina ning ka seda, et me ei luba veetavat varustust väikestele alustele. järgmine küsimus tere tulemast, volinikukandidaat, mul on äh, hea meel näha, et teil on äh, tagapõhi parlamendist, äh, suuliselt vastates olete te ka väga tõhus, tahaksingi küsida küsimuse. Euroopas tarbime me umbes viis miljonit tonni viljeldud kala aastas viimaste aastate poliitika on näidanud teatud äh, puudusi, kui komisjon otsustas sellegipoolest äh, öelda parlamendile, millised tema kavatsused on, kas te tegelikult nõustute mõttega sellest, et äh, parlament, millele mõtlevad parlament ja meie komisjon, ehk siis konkreetsest määrusest, mis puudutab vesiviljelust ning ka konkreetseid erinevatest vahenditest, kas siis kalandusrahastust või eraldi rahastust? kaks minutit vastamiseks. aitäh, härra Milano, teie küsimuse eest. kalakasvatus on midagi niisugust, millele tahaks, millele tahaksin kohe algusest peale viidata ja see on tegelikult äh, raporti teemaks, mis üsna pea esitatakse ja seda ma olen ka, ma ka vaadanud on vajalik äh, arendada vesiviljelust nii palju kui võimalik. me toodame ainult üks koma kaks tonni vesiviljeldatud äh, tooteid viie koma viie imporditud tonni kohta ja Prantsusmaal on kasv olnud null koma üks protsenti, teistes riikides kaheksa kuni seitse protsenti seni on puudunud ka vesiviljeluse keskne poliitika, väga paljud erinevad ähm, peadirektoraadid äh, on sinna hõlmatud ja me peame vaatama, mida on võimalik teha selleks, et kogu protsessi koordineerida. ma kindlasti külastan ähm, liikmesriike, räägin vastavate ametkondadega ning uurin, milline on parim viis edasiliikumiseks. ning Rohelise Raamatu arutelu käigus arutan ka võimalust äh, ühiseks äh, vesiviljeluspoliitikaks ning vastavaks rahastuks aitäh, kolmkümmend sekundit lisaküsimuseks. jah, ma tahaksin, äh, et te nõustuksite või kas te nõustute minuga selles osas, et selles sektoris on vaja selget reformi just reeglite osas hetkel on vesiviljeluse reeglid laiali kümnetes määrustes ja asja oleks vaja ratsionaliseerida, nii et need kokku tuua. kolmkümmend sekundit. jah, ma nõustun selle mõttega, väga paljud erinevad osakonnad, ametkonnad tegelevad vesiviljelusega, keskkond, transport, tervishoid teiste peadirektoraatide hulgas ja loomulikult ei taha me kuidagi teiste äh, volitustest mööda minna või neid ületada, aga me tahame tõesti koondada need reeglid ja seetõttu sektorit äh, toetada. aitäh! ja järgmiseks üks minutit, aseesimees Haaglund. proua volinikukandidaat, ma tahaksin, et te räägiksite laiemalt äh, teie suhetest Euroopa Liidu äh, kalanduspartnerluslepingutega kolmandate osapooltega ning eh, eetika küsimusest, eh, näiteks eh, Guineaga sõlmitud leping, mille kohta me ka raporti koostasime ja kuidas vältida selliseid asju tulevikus ning samuti röövlinnud, kalud äh, ja röövloomad, kes kalu hävitavad, näiteks nagu hülged ja kormoranid, kuidas selle probleemiga hakkama saada? suur tänu, üks minut vastamiseks. aitäh, härra Haaglund. mis puudutab rahvusvahelisi lepinguid, siis tahaksin öelda, et äh, parendamisruumi kindlasti on. meie poliitika peab leidma häälestamist ja seetõttu on see üks valdkond, millele me pöörame tähelepanu ka ÜP-, ÜKPA, vabandust, ÜKP raam, reformi raames. meil ei ole eraldi eelarvet, kuid rahvusvahelistele lepingutele on sihtotstarbestatud äh, teatud summa ja see on mõeldud just selleks, et aidata kalandussektorit ja toetada nende riikide huve, kes on väga raskes olukorras, eriti mis puudutab inimõigusi, nii et me peame seda vahendit kasutama ja ma toetan Euroopa Parlamendi otsust Guinea kohta, see oli võtmetähtsusega panus parlamentaarsest poliitikast ja ma arvan, et poliitika osas tuleb pidada ka arutelu selles osas, mis puudutab lepinguid, kuna inimõigused peavad olema otsustava tähtsusega. sellest äh, saavad kasu kõik, mitte ainult äh, äh, kalandus, vaid ka partnerriigid. tihti nemad ei kasuta neid lepinguid parimal moel, aga me peame omalt poolt tegema parima ja samas joones jätkama. aitäh, härra Haaglon ja kolmkümmend sekundit. aitäh, proua Tamanaki, selge vastuse eest kolmandate riikide lepingute osas, kas te saaksite siiski nendest röövloomadest ja lindudest võib-olla rääkida? jah, vabandust, see teie küsimus, mis puudutas äh, hülgeid ja kormorane, minu arvates see ei kuulu tegelikult Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu pädevusse, see on liikmesriikide pädevuses Euroopa Liidu riigid üritavad äh, nende asjadega hakkama saada nii, nagu nad peavad kohaseks, kuid mis puudutab seda, mida on võimalik teha minul, siis kui ma ütlesin, et see on liikmesriikide ülesanne, siis see puudutas kormorane, nüüd hüljeste osas meil on oma poliitika ja seda tuleb ka korralikult rakendada. järgmisel aastal on meil võimalus tellida mõjuhinnang keskkonna ja kalanduse äh, raames, et äh, õigesti otsustada. härra Hodgson, üks minut. Um, suur tänu, volinikukandidaat. Te ütlesite oma sissejuhatavas ettekandes, kasutasite te fraasi, äh, et poliitikate usaldusväärsus on kaalul, kui te rääkisite siin vastavusest ma ütleksin, et ühisel kalanduspoliitikal ei ole Šotimaal mingisugust usaldusväärsust, sest me oleme selle all elanud juba kolmkümmend aastat ja meie kalanduskogukonnad on ainult kannatanud ja alla käinud. mida te ütleksite šotlastele, kuidas kalanduspoliitika teie juhtimise all muutuks? Äh, siis see detsentraliseerimine, te rääkisite spetsiifilisest meetmetest äh, erinevate piirkondade suhtes. kas te äh, ei arva, et need kogukonnad, kelle piirkonda teatud kalastud kuuluvad, peaksid ise otsustama, sest nemad on kõige rohkem huvitatud kalavarude hoidmisest? proua Taalamaki. ma nõustun kolleegi arvamusega selles osas, et ühine kalastute poliitika on läbi kukkunud, aga tuleb ära märkida ka positiivsed arengud, mis puudutavad ka Šotimaad. teatud määral tänu meie poliitikale on eh, on Heiki varud oluliselt paranenud ja mõnes piirkonnas isegi äh, suuren- äh,, äh suurenenud nii palju, et äh, nad on üle äh, jätkusuutliku määra. mõningates piirkondades on varud suurenenud isegi üle neljakümne protsendi, seega olukord ei ole äh, alati nii äh, morn ma mõistan, et Šoti kaluritel on vaja tunda, et ka nendega arvestatakse, arvestatakse ka Šoti faktoriga ja et kuulatakse, mida neil on öelda. mis puudutab ühise kalanduspoliitika reformi, siis regionaliseerimist peame me võtma tõsi, tõsiselt arvesse, me peame vaatama, et kes otsustab täpselt meetmete üle teatud piirkondades Teie, ma saan aru, arvate, et ainult selle piirkonna liikmesriigid peaksid otsustama? ma ei ole päris kindel, kas ma sellega nõustuda saan, see on aluslepingute vastu. ja peale selle seaks see küsimärgi alla ühise põllum-, äh, kalanduspoliitika ühise aspekti. aga seda tuleb veel arutada. suur tänu, kolmkümmend sekundit lisaküsimus. kas te ei arva, et oleks mõtet äh, küsimärgi alla panna see ühine aspekt ühisest poliitikast, äh, kui see poliitika pole töötanud. kas te ei arva, et on keeruline, äh, et ei ole mitte keeruline kohalikele kalanduskogukondadele selgitada, et kuigi meetmed on mittetõhusad, on nad olulised, sest nad on ühise poliitika osad? võib-olla on probleemiks pigem alusleping ise proua Tamanaki, kolmkümmend sekundit. ma olen sunnitud austama aluslepinguid. aluslepingus on kirjas, et eh, kõikide poliitikate üle võib läbi rääkida ja seda me ka teeme, me ei räägi ainult nendest valdkondadest, mis on läbi kukkunud. aluslepingu põhjal vaatame me üle terve ühise kalanduspoliitika selle, see on ka rohelise raamatu mõte. seda me peame silmas ka ühise poliitika reformi all. suur tänu, proua äh,, härra Stevenson. mul on hea meel kuulda, et te soovite reformida ühist kalanduspoliitikat, eriti mis puudutab detsentraliseerimist ja re-, regionaliseerimist, et otsuseid võetaks vastu äh, inimesed koha peal. Amsterdami äh, lepingu subsidiaarsusprotokoll välistab spetsiifiliselt liikmesriikide poolt otsuste vastuvõtmise, kuidas te sellest takistusest kavatsete üle saada ja kuidas te kavatsete tagada, et igapäevane kalastute haldus välistab selle mikrojuhtimise, mida on Brüsseli juhtimise all katastroofiliselt rakendatud. jah, aluslepingus öeldakse, et meie poliitikaid ei saa renatsionaliseerida. ja seetõttu olen ma algusest peale selgelt öelnud, et tuleb teha regionaali-, vahet regionaliseerimise vahel, millist sõna kasutatakse ka rohelises raamatus ja mis tähendab siis seda, et mõningates äh, valdkondades teevad, võtavad vastu otsuseid ähm, liikmesriigid ja teiselt poolt siis natsionaliseerimise vahel. me ei anna ju pädevusi üle tagasi liikmesriikidele, aga me peame tegema äh,, tagama, et teatud otsused võetakse vastu kohalikul tasemel, kui see on mõistlik, seda äh, lubavad aluslepingud, ka eksperdid ütlevad seda, see, sellest räägitakse ka Rohelises Raamatus ja selle üle tuleb läbi rääkida, kuidas seda saavutada. aga ma nõustun teiega, et me ei saa tegeleda sellega, et pädevused antakse tagasi liikmesriikidele. kolmkümmend sekundit lisaküsimuseks. proua Tamanaki, kas te võite meile kinnitada, et see öö, äh, öö, äh, süsteem, kus kõiki käsitletakse ühtemoodi, et teie äh, ametiajal sellise süsteemiga ei tegelda? Eh, te ise ütlesite, et me peame vältima mikrojuhtimist. aga te ütlesite ka, et me ei saa kasutada ühte süsteemi kõikide puhul, meil on tarvis spetsiifilisi süsteeme erinevate eh, piirkondade jaoks. ma arvan, et on võimalik seda, neid kahte kombi-, eh, kombineerida ilma kohustuslike reegliteta ja ilma mikrojuhtimise juurde tagasiminekuta. see saab olema küll keeruline, aga loodetavasti leiame me head lahendused. suur tänu, härra Ferreira jällegi. tänan. mis puudutab detsentraliseerimist Te ütlesite, et praegu ratsionaliseeritakse meie kalanduspoliitika, teie toetate ühtset kalanduspoliitikat, me teame, et üks asi on kalanduspoliitika, teine asi on see, kui palju see maksma läheb. mis te arvate, eh, mitte kui palju läheb maksma see, kui ta natsionaliseeritakse kalanduspoliitika ähm, kulud? jah, nagu ma ütlesin, meil on vaja ühtset poliitikat. ma olen täiesti nõus sellega, et Euroopa ülesehituspoliitika peab garanteerima, et kulud jaotataks võrdselt kõigi vanem. mina toetan Euroopat nagu mõtlemist juba väga kaua aega, meil on vaja garantiisid. ja mina kavatsen toetada kõiki neid volinikke komisjonis, kes sellist, sellist lähenemist toetavad. aga mina küsisin teie käest seda, kuidas, kuidas äh, äh, garanteerida, et, et äh, toetusfondid panused ei väheneks ning ja mida kavatsetakse teha kohustusliku kaheteist miiliga, mis on lubatud kohalikele väikekalastajatele. aitäh. Euroopa Liit respekteerib äh, õigust merekasutusele seda maksimaalsel määral. tahaksin seda kindlasti korrata. igas liikmesriigis on äh, omamoodi lähenemine ja seda Euroopa Liit ka toetab. Mm, ka merepiir kalandusveed on umbes kaksteist miili, mõnel pool vähem, kuus. nii et äh, tegu on olulise küsimusega, mis on kindlasti osa Euroopa Komisjoni kalanduspoliitikast. järgmisena saab sõna härra Salavrakos, üheks minutiks. lugupeetud Damanaki, proua Damanaki minu meelest on teie esinemine väga positiivne, hoolimata sellest, et Kreekas kuulume me erinevatesse poliitilistesse parteidesse, te olete tark naisterahvas ja see on saanud selgeks ka teie vastuste abil. tahaksin rääkida Vahemerest. tegu on merega, mille, mida jagavad omavahel väga paljud riigid, kellest mõned ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. ei ole ei, äh, ei ole seal majanduslikke äh, äh, suletud piirkondi, mistõttu kaheteist miili küsimus ei ole seal alati võimalik. kuidas te annate, garanteerite võrdsed võimalused meie kalapüüdjatele, kes peavad järgima Euroopa Liidu norme, samas kui nende kolleegid, kes elavad riikides, mis ei kuulu Euroopa Liidu, nendest normidest kinni ei pea ja näiteks äh, ja näiteks harrastavad illegaalset kalapüüki. suur tänu! see, mis te räägite, on tõesti väga tõsine küsimus, see puudutab Kreekat, see puudutab ka paljusid teisi Vahemere riike. paljud Vahemere riikidest on selle probleemiga kokku puutunud. see puudutab äh, ebalojaalset konkurentsi. nagu te teate, Vahemerel ei kalasta mitte ainult meie, vaid väga paljud teised riigid. Need riigid ei soovi järgida rahvusvahelisi kalastusnorme, kuidas see probleem tuleks lahendada? kõigepealt tuleks üritada dialoogi abil olukorda lahendada, see on väga tähtis, me peame selles osas kasutama ära kõik olemasolevad võimalused, me teeme koostööd IKAR-iga, ja, ja samuti ka FFM-iga ehk siis eh, eh, ehk siis eh, Vahemere nõukoguga. selle töös osalevad kõik Vahemere riigid, ka Türgi. peame kindlasti survet avaldama selles nõukogus, et teha selgeks, et reeglid kehtivad kõigi jaoks. ning tuleb selgeks teha ka selle, et Euroopa Liit, kes on maailma suurim kalaimportija, ei imporditooteid, mis äh, on saadud äh, illegaalse kalapüügi kaudu. sellised tooted ei leia endale kohta meie turgudel. sellega seoses tuleb üritada leida võimalikult positiivne lahendus, mis kõigile sobiks. ning mis peaks kaitsma meie kalamehi. nii et teen kõik selleks, et äh, et me saaks äh, võimalikult positiivseid tulemusi. loomulikult tuleb garanteerida rahumeelne kalapüük kogu Vahemeres, mis oleks kasulik kõikidele kalapüütajatele. jah, äh, äh, proua Volingu kandidaat vastas, me oleme soovi lisaküsimusi esitada. ja järgmisena härra Kadek. tänan. ja proua Tamanaki, suur tänu teile, et te siia tulite. mina arvan, et ma pole ainus kes arvab, et asjad ei saa enam niimoodi edasi minna. ma tahaksin rääkida Euroopa kalapüüdjatest, eriti just Bretoni kalapüüdjatest, kes on väga mures, eriti kvoodi küsimuse pärast. kas te oleksite nõus, et Lissaboni lepe näeb ette äh, uue lähenemise harrastuskalapüügile ja väikekalapüügile meie peame mõtlema selle peale, kuidas garanteerida, et eh, meie väikekalapüüdjad ellu jääks. proua Tamanaki, kaks minutit. suur tänu teile. tänan teid teie vastuse eest, mis eh, puudutab eh, ülekantavaid kvoote, siis tegu on keerulise küsimusega ja ma täielikult mõistan seda, mis te räägite, mida te räägite Bretoni eh, kalapüüdjatest. praeguseks mõned riigid kasutavad juba seda, sellist kvootide süsteemi. seda ei saa kasutada väl-, kui ei ole kasutusele võetud teatud ettevaatusabinõusid, näiteks Taani, et Eh, ei luba, et seda kasutatakse väljaspool eh, väikekalapüüdjate süsteemi. on olemas eh, sätteid, mida on võimalik kasutusele võtta ja need, kes sellist süsteemi kasutavad, võivad üritada leida selliseid lahendusi, mis aitaks kaitsta väikepüüdjaid. ma olen nõus härra Kadekiga. me peame taas defineerima väikepüüki seda peaks tegema ehm, reformi käitus, ehm, siin peaks arves, palju seda asja arvesse võtma, näiteks ehm, kalapüügialuse pikkust ning püügivahendite kasutust, samuti omaniku küsimusi, kas kui näiteks kellelgi, mõnele inimesele kuuluvad mitu alust, mis on samas väike alus, et ka seda peab arvesse võtma nii et see on oluline küsimus kõik, mis puudutab väikepüüki ning see puudutab ka sobivate, sobivate hindade kasutust, kasutamist. teine küsimus oleks mul maailmaturgude täieliku avanemise ja eh, samuti ka eh, hindade küsimus on oluline. kolmandik meie kaladest tuleb väljaspoolt Euroopa Liitu, kuidas eh, saaksime garanteerida, et sotsiaalseid, sanitaarseid ja keskkondlikke reegleid respekteeritakse ka neis riikides, kust me kalu impordime. Τα δικά μου στοιχεία, κύριε Καντέκ, είναι... Tänan. Need andmed, mis on, minul on olemas, on veelgi tõsisemad nimelt, nimelt seitsekümmend protsenti imporditud, vabandust, seitsekümmend protsenti meie eh, tarbitud kaladest ja kalatoodetest on imporditud. me peame Eh, nõudma näiteks, et sanitaarnorme rangelt täidetaks. Nende reeglite väljatöötamisega tegeleb vastutav amet. ja nüüd, mis puudutab kaubandusküsimusi, me võime garanteerida, et i, tänu EU kontrollile eh, ükski illegaalne illegaalsest kalapüügist saadud toode ei tule üle, üle meie piiri. peame teadma ka seda, peame kindlad olla, et kala, mida me sööme, on legaalselt äh, jätkusuutlikult kalastatud ja järgmisena saab sõna kolleeg Andres Barberia. tänan, proua voliniku kandidaat praegu oleme suurte väljakutsete eest nii Euroopa ja maailma jaoks. meil on tõsine jätkusuutlikkuse varude küsimus, meil on väga spetsiifilised ja keerulised probleemid. Te rääkisite edasiliikumisest. kas te arvate, et äh, haldusküsimuste muutmine aitab meil paremini läbi viia tulevast kalandussektori reformi? mis puudutab rahvusvahelisi leppeid, siis äh, Eh, kuidas oleks võimalik kontrollida seda, mida need kolmandad riigid teevad, kuidas nad tegutsevad, mis nüüd veel naise roll kalanduspoliitikas, kas te ka sellest oleksite nõus rääkima? voy a responder a tres preguntas, así que eso es de nota, señora comisaria. O señor, señora candidata. Palun, teil on võimalus pool minutit kauem rääkida. ma räägin kõigepealt naistest ja kui ma midagi jätan vastamata, siis ärgu see puudutagu naisi. ma palusin, et mind informeeritaks selles kohas. naised, kes tegelevad kalapüügiga, need on kõigest neli protsenti, kakskümmend äh, pruu-, kakskümmend kuus protsenti naistest äh, ei, töötavad äh, kalandussektoris, kakskümmend kuus protsenti neist, kes kalandussektoris töötavad, on naised. ja naised soovivad äh, Äh, töötada selles valdkonnas ning samuti töötavad nad ka regionaalnõukogudes. sellist, see on küsimus, millest peab kindlasti pikemalt nõukogust rääkima. teistest küsimustest peab ütlema, et äh, kriis on kindlasti väga karmilt mõjutanud äh, kalandussektorit ja mõjutanud ka hindu paljudes riikides. me peame eelkõige vaatama, kuidas selliseid kogukondi kõige paremini kaitsta. peame mõtlema selle peale, kuidas samuti ka eh, väikekalakasvatajaid kaitsta. me peame kahtlemata kasutusele võtta, võtma kaasaegseid kalapüügivahendeid. mis puudutab kaubandusleppeid kolmandate riikidega, siis olen nõus sellega, mida te ütlesite. tänan, te vastasite sama kiiresti, kui küsiti. ja ma rääkisin Eh, välja püügi suurusest. kas te arvate, et praeguseid eh, norme peaks muutma ja teiseks ma tahaksin, et naise roll muutuks nähtavamaks? Mu vajasid diskolla αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε. Tegu on keerulise küsimusega, jah, kahtlemata. Tõepoolest, meil on 88 000 kalalaeva, me tunneme, millis, me teame, millised eh, on meie Äh, äh, kalapüügi alused ja nüüd, mis puudutab väljapüügimahtu, siis selles osas peab kahtlemata äh, mõtlema, kuidas, kus, mis suunas edasi liikuda. me teame, kui suured on meie kalavarud samuti. me peame analüüsima ka seda, kuidas on toiminud senine kalanduspoliitika. ning järgmisena saab sõna kolmeks minutiks härra Rainer. Eh, danke, Frau Präsidentin Eh, aitäh. proua Damanaki. süsteem, mis meil oli praegu püükide suuruse kohta ja karistusmeetmete kohta kalameestele ei ole tegelikult soovitud tulemusi toonud ja minu arvates oleks võib-olla mõistlik kaasata kalamehi ja et oleks selline piitsa ja prääniku süsteem, kus oleksid nii motivaatorid kui karistused ja mis annaks paremaid tulemusi. see toob mind küsimuse juurde, milliseid motivaatoreid võiks komisjon ette näha, nii et kalastajad peaksid paremini reeglitest kinni ja kuidas saaks neid paremini kaasata kogu protsessi? vastus ma nõustun proua Reimersiga, kui keegi on kaasatud otsustamisse, siis on neil seda palju lihtsam kohaldada ja rakendada ja nad on rohkem valmis seda tegema, aga me peame seda vaatama olemasolevate tingimuste raames. Te rääkisite motivaatoritest, need on meie poliitikasse sisse ehitatud uus äh, reguleerimata, teatamata ja ebaseadusliku kalapüügi kohta äh, näeb need täiesti ette. ja kui on äh, konkreetne karistus, kuid isik, kes ei ole reeglitele vastanud äh, muudab nii-öelda identiteeti, siis äh, saab sellest mööda hiilida. Mm, ma räägin siin ka kvootidest ja lubatud kogupüükidest, lubatud kogupüügid olid paika pandud liikmesriikide kaupa ja liikmesriigid saavad äh, seada ka motivaatoreid selles osas ja osa neist on seda teinud, meie kindlasti äh, tahame tugevdada motivaatorite aspekti, nii et need, kes reeglite järgi toimivad, saaksid kasu. proua Reimers, kas te soovite täiendavat küsimust küsida? ei? väga tore. sellisel juhul me oleme ilusti ajakavas, nii et ma saan olla veidi leebem, aga ärge seda kuritarvetage. nii et äh, volinik saab samuti lisaaega, et täielikumalt vastata. härra Valesa, üks minut. aitäh, proua eesistuja, proua Tamanaki, mina pärinen Poolast, Gdanskist, Läänemere äärest ja tahaksin teilt küsida selle konkreetse piirkonna kohta. Poola kalastud Läänemeres koosnevad umbes neljasajast alusest ja üheksasajast väikesest alusest. see tähendab üle kahte tuhandet töökohta ja e, lisa seitset töökohta iga kalandussektori töökoha kohta töötlevas tööstuses, nii et see on väga oluline Läänemere äärses piirkonnas. kuid kaitsekavad vabandust, kava, kaitsekavadest hoolimata kalavarud vähenevad äh, Läänemeres ja kas te tahaksite kirjeldada just tursapüügi osas teatud uusi meetmeid, mis aitaksid tagada ka uutele põlvkondadele võimalusi? ma mõistan Läänemere erilist iseloomu ning kalastute olulisust Poola majanduses nii et ma mõistan täielikult Valesa teie tausta, aga me peame vaatama Läänemere tulevikku ja Läänemere tulevik <clears throat> ja Poola kalastajate tulevik sõltub sellest, kas kalavarud on piisavad. nii et äh, kalamehed saaksid kaitsta oma elatist ja seda ka teenida. Te rääkisite Balti mere tursavarudest. meil on mitmeaastane majandis, majandamiskava, mis äh, seda liiki katab ja alles nüüd hakkavad ilmnema tulemused. Äh, tulemused on tõesti <clears throat> vaid kergelt julgustavad, aga me ei saa kohe äh, neid kvoote tõsta. ja samuti mitetaalvõrkude kasutamist ei saa me laiendada Läänemeres kuna kui me seda teeme, siis on seal jätkumõju äh, imetajatele, kilpkonnadele ja väikestele delfiinidele, mis on kaitsealused. see on väga delikaatne tasakaal, aga mm, piirkondlik nõudeandekomisjon kindlasti annab äh, selleks võimalusi ja Poola osaleb seal ka äh, Äh, aktiivselt, igal juhul äh, pal-, Läänemere tursa mitmeaastase majandamiskava juurde me jääme. aitäh ja härra Valesa! Äh, väga lühidalt, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele probleemile, mis puudutab minu küsimust. see on siis väga noorte turskade püük ja ma olen küsinud, äh, mis on selle taga, kas see on äh, tehnoloogiline küsimus, kalapüügivarustuse küsimus? suur tänu, et te seda meenutasite mulle. mul ei olnud võimalust äh, seda enne puudutada, aga see on väga oluline, me peame ette nägema rahalise abi aitamaks kalameestel kasutada sellist äh, varustust, mis tagab parema selektiivsuse. nii et alamõõdulised kalad pääsevad võrkudest välja. ja võib-olla peaks olema ka teatud keeluperiood mõneks ajaks, siis kui need alamudelised kalad just liikvel on, aga me saame seda koos vaadata. aitäh ja järgmiseks üks minut, härra Arsenis. suur tänu, proua eesistuja. proua Tamanaki, nagu kõik kreeklased olete ka minu jaoks eh, teie demokraatia sümboliks, teil on kindlasti palju kogemusi, te tunnete oma portfelli väga põhjalikult ja teil on väga suur vastutus mitte ainult Euroopa kodanike ees, vaid ka tulevaste põlvkondade eest. suured väljakutsed eh, puudutavad eelkõige ÜKP reformi, seda oleme põhjalikult arutanud. nüüd eh, reform, nagu hästi teada, keskendub eh, laevastike ülevõimsuse vähendamisele ning ähm, lubatud kogupüükide vähendamisele. teatud piirkondades, rannikupiirkondades on kalastud äh, tervete kogukondade elatise allikaks ja neil võib olla oluline majanduslik ja sotsiaalne mõju, kas te usute, et äh, nende piirkondade kalamehed saaksid, peaksid ähm, saama kasutada teatud erimeetmeid ja sätteid ja programme selleks, et tagajärgedega hakkama saada. aitäh teie lahkete sõnade eest, härra Arsenis, ma ei ole kindlasti kalanduse ekspert ja mul ei ole selliseid kogemusi nagu teil, kuid ähm, ma olen äh, teinud väga kõvasti tööd selleks, et saada mm, ülevaadet, olen teinud nii-öelda kodutööd ja mind aitasid nii minu eelkäija kui ka peadirektorid ja ma lähen kohe asja juurde, kuna see on väga oluline küsimus. sotsiaalsed tagajärjed kindlasti kaasnevad, kuidas me nendega nüüd hakkama saame. ma olen pidanud üksikasjaliku arutelu volinikukandidaadiga, kes vastutab sotsiaalküsimuste eest. me vaatasime, kuidas on võimalik äh, kasutada seal Euroopa Sotsiaalfondi, me peame andma abi neile, kes võib-olla peavad peatama oma professionaalse tegevuse. päris kindlasti ei ole lihtne öelda kalamehele, et te enam kala püüda ei tohi ja, ja samuti ei ole lihtne teda ümber koolitada teisele ametile. nii et me peame kindlasti vaatama, kuidas on võimalik tõsta abitaset neile, keda reformid mõjutavad, samuti peame vaatama võib-olla varajase pensionile mineku võimalust, see ei ole nüüd konkreetselt Euroopa Komisjoni pädevuses, vaid liikmesriigi pädevuses, aga kui me vaatame oma pädevuste jagunemist ja ma tahan öelda kindlalt, et me peame aluslepingust kinni ja õigustalitus aitab meid selles, siis selle raames kindlasti me vaatame, kuidas on võimalik neid piirkondi aidata. me peame vähemalt vanematele kalameestele andma võimaluse jätkata oma professionaalset tegevust ja nooremate puhul võib-olla eh, neid ümber suunama, ümber koolitama, peame vaatama mm, kvalifikatsiooni, eh, mereuuringuid, kuid selle arutelus ei pea me hõlmama mitte ainult eh, tootjaorganisatsioone rannikupiirkondadest, vaid ka ametiühinguid, sest niisugused on täiesti olemas ja seni ei ole me nende ametiühingutega piisavat dialoogi pidanud. härra Arsenis, kas te soovite lisaküsimust küsida? jah, aitäh ja suur tänu, proua Talmanaki, teie vastuse eest. mul on teile nüüd äh, keeruline küsimus. kuigi praegust märgatud äh, kalavarude vähendamine on ülepüügi ja mitte jätkusuutlike Mm, praktikate tulemus, siis tulevikus eh, kindlasti kliimamuutused toovad kaasa kalavarude vähendamist, kuidas te peate siin võimalikke meetmeid silmas? ma pean tunnistama, et me ei ole seda piisavalt täpselt uurinud, meil ei ole piisavalt eh, teaduslikke fakte meil ei ole piisavalt teaduslikke tõendeid äh, selleks, et panna kokku tervikpilt selle kohta, kuidas kliimamuutus meie meresid ja ookeane mõjutab. ma töötan käsikäes Iiri volinikuga, kes hakkab äh, vastutama teadustöö eest ja nagu ma ütlesin, siis kolmkümmend miljonit eurot äh, või isegi kolmkümmend viis teadustegevuse raamprogrammis on sihtotstarbestatud selle jaoks ja sellest kümme miljonit just kliimamuutuse mõjule meie meredele ja ookeanidele ning järgnevatele mõjudele, mis puudutavad kalastuid ning ähm, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte majand-, rannikupiirkondades. ma loodan selle uurimuse kiiresti enda käsutusse saada, nii et meil oleks võimalik sellele tugineda, seni aga tugineme äh, nendele teaduslikele tõenditele ja uuringutele, mis meie käes hetkel on. nagu teate, siis me teadusasutustega nagu ICES-iga teeme ka koostööd ning samuti teaduskomiteega. ja neljanda vooru lõpus härra Davies, üks minut. aitäh, volinikukandidaat meie püüame nüüd kaitsta äh, kalavarusid ÜKP-d parendades aga paralleelne protsess on jätkusuutlike kalastute sertifitseerimine. järjest suurem arv äh, kaupluste kette äh, soovib just äh, osta oma kalandustooteid niisugustest kalastutest ja kümmend protsenti umbes on saanud siis selle sertifikaadi. see loomulikult annab kalameestele võimaluse küsida kõrgemat hinda, edendab jätkusuutlikkust ja annab äh, tarbijatele kindluse. kas see paralleelne sertifitseerimisprotsess oleks midagi niisugust, mida teie julgustaksite? ja vastus? suur tänu, härra Davis, teie küsimuse eest, see on äh, väga huvitav küsimus. volinik Borž ja ITG püüdsid äh, märgistamissüsteemi äh, soodustada. meil olid äh, ka teatud tulemused, aga kahjuks vastavalt komisjonilt ei ole meil korralikku mõjuhinnangut, kuid me teeme kõik, mis meie võimuses, et seda mõjuhinnangut saada ning et äh, püüda siis paika panna miinimumkriteeriume, nii et äh, kalatootel supermarketis on äh, märgis, mis ütleb, et vajalik sertifikaat on tootel olemas. kui teie viitate millelegi niisugusele, mis läheb sammu kaugemale, nii-öelda ökomärgistus, te soovite Eh, midagi, mis kinnitaks seda ökomärgistust, selles valdkonnas on väga palju erinevaid eh, algatusi, Maailma Looduse Fond tegeleb sellega, samuti komisjon, need lähevad sammu kaugemale ja ma arvan, et me saame nende mm, ametkondadega või organisatsioonidega koostööd teha, kes seda juba teevad, nii et meil oleks ühtne Euroopa märgistamissüsteem, see härra Davis ma märkasin, et ka Hispaania eesistuja räägib ökomärgistusest äh, osana oma kuuekuisest töökavast. mulle teeb muret see, et me ei hakkaks siin uuesti jalgratast leiutama ja õõnestama seda tööd, mida head sertifitseerijad juba teevad, pigem me peaksime headele praktikatele tugevne-, tuginema ja, ja neid edasi arendama. vastus süsteem, millega me välja tuleme, on niisugune, mis hõlmab miinimumkriteeriume, mis on vajalikud tagamaks, et tarbijatel on meie poolt äh, ametlik sertifikaat selle kohta, et jätkusuutlikult on kalastatud need kalad. kes konkreetselt seda teeb, see on juba eraldi küsimus ja kedagi siin välja tõrjuda me ei taha. siis on Jaan Rodust Äh, suur tänu. ajakava on meil siin üsna karm ja tänu teie osavatele vastustele on meil nüüd paar lisaminutit. minu fraktsioonis on üks inimene, kes soovib väga küsimust küsi-, küsi-, küsida, kas aga tal justkui ei ole aega, kas me saame tema küsimuse ikkagi sisse suruda, kui meil aega on, sest kahju ei oleks, kui kõik oma küsimusi küsida ei saa. ma üritan teha kõik selleks, et volinikukandidaadil oleks rohkem aega eh, vastata. ma ei saa ei teile ega kellelegi teisele, ühelegi teisele fraktsioonile rohkem aega anda, eh, sest eh, kõik on jagatud vastavalt antimeetodile. kui ma hakkan äh, teile kõneaeg, aega andma, siis äh, hakkavad ka teised kõneaega tahtma, sest me ei lõpetaks kunagi, nii et mul on väga kahju, kuid mina pean rangelt täitma äh, olemasolevaid reegleid, ma, kõik peab olema äh, võrdne, vastavalt olemasolevatele reeglitele, nii mul on väga kahju, ma teeks seda hea meelega, aga ma üritan jätta võimalikult palju aega proua volinikule me ei hakka uut tonti meetodit välja arvutama siin. nii et järgmisena annan sõna härra Rivellinile. Grazie, president. suur tänu. proua volinikukandidaat, milliseid poliitikaid näete te ette Vahemere kalastutele? kus ühenduse reeglid on rakendatud kvootide jaoks, võrgu silmasuuruste jaoks ja nii edasi, aga kolmandate riikide kalurid kalastavad seal ilma reeglit, reegliteta ja see vähendab varusid ja samuti ühenduse kalurite tegevuse tasuvust. mida te võiksite öelda nende ühenduse väliste kalurite toodete suhtes, mis ujutavad meie turud üle? Κύριε Ριβελίνη, οι χώρες της Μεσογείου πράγματι υπόκεινται σε... οι χώρες της Μεσογείου που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Tõsi on see, et Vahemere riigid, kes kuuluvad, mis kuuluvad Euroopa Liitu, peavad järgima väga rangeid Euroopa Liidu reegleid ja meil on eraldi määrustik Vahemere jaoks ning me soovime, et liikmesriigid annaks oma parima neil selle reeglistiku rakendamisel. me peame austama ajakava nende reeglite ellurakendamisel nii hästi kui võimalik, aga terve rida Vahemere riike pole reageerinud. Nad ei ole rakendanud reegleid korralikult, nad ei ole välja toonud erikaitsevajadusega valdkondi ning teatud juhtudel ei ole nad näiteks hankinud piisavat infot välja toomaks statistikat erinevate liikide suhtes ja nii edasi. me peame siin kõik vaatama, mida me saaksime ette võtta. sarnane küsimus esitati mulle Kreeka kalurite kohta, nüüd siis Itaalia kalurid, kes peavad konkureerima mitte Euroopa Liidu kaluritega ja need kalurid, kuidas nüüd öelda, väga rahulikult kalastavad ilma igasuguseid reegleid arvestamata. niisiis, me peame tagama, et Euroopa Liitu mittekuuluvad kalurid samuti reeglid aus-, austaks, seda saaks teha näiteks läbi rahvusvaheliste organisatsioonide, kuhu kuuluvad riigid nagu näiteks Alžeeria ja Liibüa, kes kuuluvad sinna regionaalsetesse organisatsioonidesse. niisiis tuleb tagada, et need inimesed järgiksid reegleid. teiste riikidega, nagu Marokoga, on meil ka kokkulepped, seega me saame isegi veel rohkem survet avaldada. meie rahvusvaheliste suhete raamistikus peame me andma parima, et kõik riigid täidaksid reegleid. samuti saame me paika panna kaitsemeetmeid. kui on selge, et me ei luba Euroopa turgudele ebaseaduslikult püütud tooteid ja selleks on meil äh, täielik võimalus läbi kontrollimehhanismide saame me tagada reeglite järgimise, aga me peame tagama, et rahvusvahelisi reegleid tõesti korralikult ellu rakendataks ja seetõttu mängib äh, äh, Viigas asuv rahvusvaheline organisatsioon olulist rolli. meil on ka uus äh, kontrolllaev. seega meil on olemas tegelikult ju kõik instrumendid tagamaks äh, reeglite ellurakendamine. härra Riveliini, suur tänu, proua volinikukandidaat, tegemist oli väga ähmase vastusega, te vastutate ju ühenduse huvide kaitse eest võib-olla ütleksite te selgelt, milliseid konkreetseid samme kavatsete te astuda, kaitsmaks ühenduse kalureid? selle eest, et äh, mitteühendusse kuuluvad kalurid kasutavad liiga agressiivseid äh, taktikat. meie kalureid tuleb äh, kaitsta tugevalt ja mitte ideoloogiliselt näiteks, milliseid samme kavatsete te astuda Liibüa ähm, laevastiku ja kalurite vastu, kes Gaddafi toetusel tegutsevad väljaspool oma territoriaalvesi? kas te toetate Liibüaga lepingu sõlmimist, nagu kahe tuhande kaheksandal aastal äh, tegi ettepaneku teie eelkäija härra Borš? ma võin teile kinnitada, härra Reveliini et meil kõigil võivad olla oma isiklikud mõtted, aga volinikuna kavatsen ma kasutada oma käsutuses olevaid vahendeid. kui mulle on antud vajalik dokumentatsioon, tuleb ära kasutada sotsiaalset dialoogi ja kui minust saab volinik, saan ma kasutada ka oma peadirektoraadi teenistusi ei rohkem ega vähem. ma ei nõustu äh, sellega, mida te ütlesite eelarvamuste kohta, kellegi diskrimineerimise kohta, reeglistik on väga selge, see tuleb lihtsalt ra ellu rakendada. ma luban teile isiklikult, et ma käin kalanduskomisjonis kohal ja ma luban teile, et GFCM kohtumisel kohtumistel, kus osaleb ka Lii-, Lii-, Liibüa, tõstatataks need probleemid. samuti tuleb vaadata, kuidas me saame koostööd teha teiste peadirektoraatidega, et need küsimused oleks käsitletud ka rahvusvaheliste suhete raamistikus. kõik peavad täitma reeglid, me ei saa peatada reeglite täitmist ja kahjustada oma kalavarusid, sest lihtsalt sellepärast, et mõned inimesed seda teevad, me peame lihtsalt teisi veenma. selles voorus viimasena proua Trautmann, üks minut. proua volinikukandidaat, minu fraktsioon ootab, et te eh, üritaks tegeleda kvaliteetsevamate töökohtade loomist, eh, samuti ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eh, arvestamist. praegu on kahekordne kriis majanduskriis ja samas keskkonnakriis, eh, rannikuvete reostamine, avamere reostamine, mis puudutab ähm, kalamehi, mis puudutab äh, samuti ka äh, merekarpide äh, korjajaid. kuidas te saate teha nii, et teie sõnadest ka teod saaksid? Ευχαριστώ την κυρία Τροτμάν για την ερώτηση και για τη φιλοξενία. Tänan proua Trautmann. tänan ka selle eest, et te nii hästi mind oma kodulinnas vastu olete võtnud. täielik tööhõive. see on väga oluline ja väga keeruline küsimus. eriti võttes arvesse majanduskriisi, see muudab olukorra veelgi keerulisemaks oleme rääkinud härra Barrosoga sellest, oleme rääkinud teistega sellest. tegu on keerulise aruteluga. võin teile öelda, et eelkõige tuleb garanteerida täielik tööhõive. seda ei ole võimalik teha ainult arenguküsimusi arvesse võttes me võime saavutada paremaid tulemusi majanduses, kuid mitte tööhõives. arengupoliitikule keskendudes ei saa me kõiki tulemusi, mida me soovime. ma olen täiesti kindel, et eh, komisjon teeb kõik selleks, et täielik tööhõive garanteerida ja kavatsen teha omalt poolt kõik, et eh, töökohad ei kaoks. ning eh, oleks hea, et püügin väljapüügimahud äh, jaotatakse võimalikult võrdselt. peale kalandusküsimuste peaks tegelema veel sellega, et jälgida, et normidest peetaks korrektselt kinni. ning samuti tuleb lahendada keskkonnakriis ja samuti tuleb võimalikult hästi ära kasutada olemasolevaid vahendeid, eriti just merenduspoliitikat. eriti puudutab see pädevusi initsiatiivide osas. see tähendab seda, et tööhõivet tuleb siduda kõigi teiste tegevustega. ma arvan, et me peaksime äh, üritama siduda keskkonnaküsimused sotsiaalsete ja majandusküsimustega. Need kõik peaksid olema jätkusuutlikud. seda on võimalik teha ainult siis, kui me saame aru, et neid küsimusi pole võimalik teineteisest lahutada. proua Trautmann. Votre... suur tänu teile teie vastuse eest. kas te kavatsete meid kaasata oma tööprogrammi teadus Äh, kuidas, kuidas näiteks sellises teadusuuringute osas, mis äh, garanteerivad roheliste töökohtade loomist, tööhõive loomist, see ei tohi jääda loosungiks, see peab saama tegelikkuseks järgneva ähm, järgneva parlamendikoosseisu ajal, mida te meile välja pakute? Ähm, Makari ja Poskolisina ja Poskolis on elifti kodumees. kui oleks hea kui tööhõive küsimused oleks ainult meie pädevuses, siis ma saaks eh, lubada, et ma teen kõik selle eesmärgi saavutamiseks, kuid nagu ma ütlesin, tegu on tööhõive voliniku eh, pädevuse alla käiva küsimusega. kuid mina tegelen sellega nii palju, kui vähegi võimalik on. võin teile siiski garanteerida, et ma olen teie käsutuses nii palju kui saan ja kavatsen käia teie komisjoni ees rääkimas vähemalt kolm korda aastas. enne suursündmuseid kavatseb komisjon kindlasti teiega läbirääkimisi pidada ning nüüd viimane voor. järgmisena saab sõna transpordikomisjon. kõigepealt saab sõna härra Maato. täna proua volinik, ultraperifeersed piirkonnad on erilised ja see puudutab ka Kanadast küsimusi ning sellega seoses on vaja neid ka eriliselt kohelda, nagu näeb ette Lissaboni lepe. peame seda saavutama igapäevase elus, igapäevaelus. loomulikult on väga palju takistusi, mida ületada. kuid eh, kalandamine, kalastamine on väga oluline olnud ajalooliselt meie jaoks ja see on seda ka praegu. nagu te teate, selleks on vaja eh, kõigi institutsioonide tuge ning eh, mul on mu küsimus oleks, mida oleks võimalik teha selleks, et kalandussektorit aidata ultraperifeersetes piirkondades, kas te arvate, et praegused olemasolevad abid on piisavad selleks, et eh, nende, nende piirkondade geograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke vajakajäämisi leevendada ning mida te arvate eh, sellest, et eh, kalandus äh, Äh, kalandussektoris on paljud küsimused olnud kahe tuhande esimesest aastast juba külmutatud ja nende lahendamine oleks väga vajalik. jah, tõepoolest. Äh, Lissaboni lepe näeb ette ultraperifeersete piirkondade erilist kohtlemist. loomulikult Euroopa kontinendist kaugel asumine tekitab probleeme, mis vajavad lahendamist. praegusel hetkel on majanduslik probleem Posei, mida, millest te rääkisite. ja ma arvan, et see jätkub kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, kui ma ei eksi. seda kasutatakse nende piirkondade aitamiseks ja toetamiseks. teiseks, nagu te teate, on olemas äh, neil piirkondadel eriline ligipääs territoriaalvetele ning seda kasut-, kavatsetakse edasi kasutada. nüüd eh, on dialoogi raames tekkinud uued ettepanekud, et eh, kaksteist miili jääks väikepüüdjate kätte. see on osa meie dialoogist, mida kindlasti kavatseme edasi arendada. me peame mõtlema äh, ka uute finants, selle peale mõtlema ka uute finantsperspektiivide väljatöötamisel. peame mõtlema ka selle peale, millised on ettepanekud selles valdkonnas. kui äh, on olemas fond, mis toetab kalakasvatust, siis äh, on toetused, toetuste eraldamine võimalik, praegusel hetkel pole toetuseid võimalik selle hmm peaksime mõtlema selle peale, kuidas eh, ultraperifeersete piirkondadega eh, tihedamas kontaktis olla. võib-olla oleks võimalik kutsuda kohale nende piirkondade esindajad ning nendega arutama ühtset kalanduspoliitikat ja võib-olla peaks ka regionaalse nõukogu looma nende piirkondades, selleks on meil vaja teie toetust, teie ko koostööd, meil on vaja ühtset poliitikat kõigile ultraperifeersetele piirkondadele. ainus, mis ma praegusel hetkel öelda võin, et ma kavatsen Euroopa Kohtu otsuseid. Kanaari saared, ma tean, et olete sealt pärit, kuid ma tean, et Assuuri saared on esitanud oma poolt, esitanud ähm, ähm, kaebuse kohtule. tänan ma ei kuulnud küsimuse algust. jah, ma arvan, et eh, see kaheteist milli küsimus on väga olulised. Te ütlesite, et eh, Posei rakundajate praegusel hetkel on aga eh, sealt esitatud arvud külmutatud juba viimased üheksa aastat. nii et neid tuleks kindlasti muuta. Teile langeb väga suur vastutus. Te peate kindlasti äh, tegema koostööd ultraperifeersete piirkondadega, mis on ühest küljest Euroopa jaoks väga suur võimalus, need on kindlasti suur võimalus ka teie endi jaoks ja proua Tamanagi. fondid pannakse paika mitmealuse programmi alusel, nad ei ole külmutatud ning äh, ultraperifeersed piirkonnad on need, kes äh, fondid toetust omavahel jagavad peame mõtlema selle peale, kuidas olukorda parandada uues programmis, mis puudutab eriprogrammi eh, ligipääsu, mis puudutab ligipääsu territoriaalvetele, siis eh, neis piirkondades see režiim toimib. Assuuri saared esitasid eh, oma, nende omapoolse kaebuse Euroopa Kohtule ja oodatakse otsust. nüüd Sanchez Presedo. tänan ma hindan teie demokraatlikke kogemusi, teie institutsionaalseid kogemusi ja selgeid vastuseid. Euroopa eh, kalanduspoliitika vajab kaasamist, selgust ja läbipaistvust. küsimus on mul järgmine. kas Euroopa kalapüüdjad peaks endiselt olema esindatud ka väljaspool Euroopa Liitu ning kuidas garant-, kuidas garanteerida, et imporditud kaubad on samas äh, Äh, sama kvaliteetsed kui meie omad, et nad ei oleks, nad ei oleks ebalojaalse konkurentsidel saavutatud. ja kuidas toetada väikepüüdjaid ja ranniku mõttes püüdjaid? suur tänu selle küsimuse eest. Euroopa kaelalaevastike kohalolek rahvusvahelistes vetes on oluline, umbes kolmsada nelikümmend alust äh, kalastavad äh, äh, vastavalt meie kahepoolsetele kalanduslepingutele ja umbes viis tuhat kaheksasada alust kalastavad rahvusvahelistes vetes tänu meie osalusele regionaalsetes kalastute haldamisnõukogudes seda süsteemi tuleb kaitsta, kõiki reeg-, äh, reegleid tuleb äh, igal pool äh, ühtlaselt rakendada, nagu öeldud, ähm, kalastusreeglid peavad kehtima ka imporditud toodetele, seetõttu üritame me praegu rakendada rahvusvahelist määrustikku, kaasa, üritame kaasata sinna umbes sada viiskümmend riiki. seega me anname oma parima oluline on, et kogu see tegutsemine mõjuks positiivselt ka väikeste alustega kaluritele, mitte ainult Vahemeres, vaid ka mujal ühe, koosneb üheksakümmend protsenti kalalaevastikust väikestest alustest. kuidas kogu see määrustik siis äh, mõjuks ka väikestele alustele äh, nii, et kalurid ei kaeta, kaotaks võimalust elatist teenida. me peame siin vaatama erirahastamise küsimust, see tuleb veel tähelepanelikult mul üle vaadata, me ei saa lubada erirahastamist uutele alustele, kuid saame seda lubada väikestele alustele, kui nad soovivad kaasajastada oma varustust loodetavasti ka teie toetate mind selles tegevuses. lisaküsimus kolmkümmend sekundit. suur tänu! ma tahtsin lihtsalt öelda, et mis puudutab kohalolekut rahvusvahelistes ja kolmandate riikide vetes, siis mina olen pärit riigist, mis sõltub suuresti kalandusest ja järgmise mandaadi ajal lo-, kaasatakse loodetavasti ka koorikloomade küsimus. Äh, veel üks lisamärkus. me oleme huvitatud kohalolekust rahvusvahelistes vetes ning me peame tegelema ka piraatluse küsimusega. Te teate, et Euroopa Liidul on Atalanta programm, mis kaitseb kaubalaevu ja siin on probleeme. Hispaania ja Prantsusmaa on juba Atalanta programmis otsustanud osaleda ning me peame tagama, et selle programmiga kaetakse ka kalalaevad. suur tänu. viimane küsimus kalanduskomisjonilt, härra Tsukalas, üks minut. kõigepealt tere tulemast, proua Ta-, Talamaki Euroopa Parlamenti ja ma tahaksin teid tänada teie seniste vastuste eest. ma olen nautinud teie vastuseid, te tundute olevat poliitik, kes on tuttav ka tehniliste üksikasjadega ja tundute olevat nagu tehnokraat, kes tunneb ka poliitikat nagu te teate, kalandus mõjutab negatiivselt keskkonda ja turismi, sest jätkusuutlikkus ei puuduta ainult keskkondlikku, vaid ka majanduslikku ja sotsiaalset ähm, jätkusuutlikkust. vesiviljelus seda aga arvesse ei võta, kas te arvate, et vesiviljeluse ja jä-, arendamise ja jätkusuutlikkuse äh, küsimused on võimalik ühildada? milliseid samme te kavatsete astuda edendamaks orgaanilist vesiviljelust, mis oleks ka jätkusuutlik. suur tänu, härra Tsukala. et äh, vastuseks küsimusele, kas äh, vesiviljelust saab ühildada jätkusuutlikkusega loodetavasti saab neid kahte ühildada, teadlased ütlevad, et see on võimalik ja kui juba teadlased seda ütlevad ja kui meil on ka õige teaduslik alus, teaduslikud andmed sellega tegemiseks, siis peaksime me tegutsema. kui me räägime siin nüüd jätkusuutlikust äh, vesiviljeluse arendamisest, siis see peab toimuma vastavalt teatud tingimustele, mis tuleb ka rakendada on hädavajalik uurida, kuidas need kaks ühildada. siin on terve hulk keskkonnaprobleeme, mis esile kerkivad, aga teadlased väidavad, et vastused on, on olemas ja kui me töötame käsikäes keskkonna peadirektoraadiga, on kõik võimalik. meil on vesililjeluse ajal paik, vaja paika panna äh, sidusad poliitikad ja äh, koostöö Euroopa Parlamendiga on kindlasti väga mõistlik aga siin on ka teisi küsimusi, te rääkisite orgaanilisest vesiviljelusest. asi on ju paljuski kalade toidus, mida nad söövad kasvades. mis peaks siis olema taimse, mitte loomse päritoluga. aga sellest tuleb, selle osas tuleb läbi rääkida, tagamaks vesiviljeluse hea kvaliteet. ma räägiksin ka koostööst vesiviljeluse ja turismi vahel, ma arvan, et nad saavad koos eksisteerida, kui teatud tingimused on täidetud, seetõttu on meil olemas ka integreeritud merenduspoliitika ja integreeritud ruumi planeerimine meil tuleb tagada, et äh, ruumi planeerimine lubab või võimaldab vesiviljelusel ja turismil koos eksisteerida. suur tänu, lisaküsimus. tänu teie vastusele saan ma teile seada väikese lõksu. Te rääkisite siin teadusuuringutest, mis puudutab teadusuuringuid ja uuenduslike tehnikate kasutamist, siis mida te kavatsete ette võtta vesiviljeluses? teadustöö on võtmetähtsusega. ma tean, et, et teil, härra Tsukala, on kõvasti kogemusi ja te olete ise sellest teadlik, kahjuks pole meil piisavalt raha. merenduspeadirektoraadil ei ole just eriti palju raha ja osa sellest tuleb kasutada äh, teadustööks Äh, avamerel ja äh, teadustööks vesiviljeluse valdkonnas, seega manööverdamisruumi eriti ei ole. ja ma ei tea, kas me saame tellida spetsiifilise uurimuse vesiviljeluse alal. kui äh, selli-, selline uurimus tellitakse, peab see olema kõikehõlmav, mis puudutab viiendat uurimisprogrammi. siis tuleb, siis tuleb äh, töötada käsikäes vastava volinikuga, kui ta ametisse kinnitatakse ja võib-olla tuleks natukene raha eraldada ka teaduseelarvest. suur tänu, me oleme üks minut ajast ees, niisiis nüüd ma kavatsen väga äh, tähelepanelikult jälgida transpordikomisjoni äh, äh, sõnavõtuaega, neil on sõnavõtuks üks minut rohkem kui meil ja ma sooviksin lisaminute anda volinikule Äh, nii et te ei peaks nurisema, me oleme te siin, teid siin väga hästi vastu võtnud. niisiis, kõigepealt üks minut, äh, härra Kumutsakus. suur tänu. mina olen esimene, kes Transpordikomisjoni nimel kõneleb ja ma tahaksin tervitada proua Tamanakit. ma olen väga rahul, et te rääkisite sellest, kui oluline on komisjoni ja Euroopa Parlamendi koostöö, te mainisite seda korduvalt. ja tuleb öelda, et see ei ole üllatus, arvestades, et te olete kaua aega töötanud Kreeka parlamendis. Te mainisite põgusalt ka kahe tuhande seitsmenda aasta ro-, sinist raamatut oma sissejuhatavas ettekandes, aga ma räägiksin sellest täpsemalt kaks aastat pärast selle vastuvõtmist, milline on olnud selle mõju, milliseid probleeme te olete täheldanud, millised on olnud viivitused selle ellurakendamises, mida te kavatsete selles osas ette võtta ja mis on juhtunud Euroopa meretaatlasega? Rodo Manaki. suur tänu, härra Kumutsakos. ma olen väga õnnelik, et te küsisite selle integreeritud merepoliitika kohta. see on esimene küsimus selle kohta, tegemist on uue poliitikaga. Te rääkisite ka sinisest raamatust, mida me üritame juba ellu rakendada. me soovime tagada korralikku koostööd teie, teiste volinikega, me üritame luua sünergiaid, nagu te teate, siis kui me soovime ühendatud, integreeritud merenduspoliitikat korralikult ellu rakendada, tuleb kaasata mitmed erinevad peadirektoraadid ja volinikud. näiteks äh, transpordi, keskkonna, Relexi, siseturu ja teised peadirektoraadid. sest nad on kõik äh, integreeritud merenduspoliitikasse kaasatud kuidas ma siis tõlgendaksin praegu seda poliitikat? kui mul oleks kasutada ainult üks sõna, siis ma ütleksin julgustandev. meil on siin nüüd uued instrumendid, meil on äh, merendusalane ruumi planeerimine, räägin edasi inglise keeles, sest see on lihtsam. meil on siis ruumi planeerimine, meil on paika pandud äh, menetluskord äh, seiresüsteemiks. see süsteem on väga oluline. samuti on meil äh, teadmiste kogumise programm ja kõiki neid saab kasutada. nüüd see mereatlas, millest te rääkisite, tegemist on väga ambitsioonika plaaniga ja ma loodan vägagi, et sellega tullakse välja järgmisel aastal. loodetavasti kahe tuhande kümnenda aasta jooksul suudame me selle atlase koostada, see oleks Euroopa atlas kõikide meie merede kohta, kus oleks ko kogutud kõik andmed. ma olen kindel, et te mõistate sellise atlase tähtsust äh, mitte ainult kalandusele, vaid ka transpordile, keskkonnapoliitikale, kõigile. seega loodetavasti järgmisel kevadel saan ma välja tulla juba konkreetsete öö, äh, öö, äh, uudistega selle atlase kohta. lisaküsimus suur tänu. oma vastuses integreeritud merenduspoliitika kohta rääkisite te koostööst teiste peadirektoraatidega, eriti mis puudutab meretransporti. härra Kallas hakkab selle valdkonna eest vastutama, kas te tunnete muret selles osas, et teie tegevus võib mõneti kattuda või pädevuste konflikt tekkida, kuidas te kavatsete need probleemid lahendada, ma räägin siin näiteks sadamatest. me kõik teame, kui tähtsad on sadamad meretranspordile ja rahvusvahelisele kaubandusele. aga siin on ka näiteks transiidi probleem kalanduses, kuidas te kavatsete need probleemid lahendada? loodetavasti selliseid konflikte ei teki ja kui nad tekivad, siis ainuke viis neid lahendada on läbi koostöö volinik Kallasega. integreeritud merenduspoliitika eest vastutav volinik juhib töögruppi, mis peaks siis tagama selliste äh, äh, kohustuste kattumise vältimisega. me kavatseme ka edaspidi, edaspidi koostööd jätkata. Euroopa Liit liidus on praegu kriitilised ajad. me ei saa lubada endale äh, luksust, et äh, me astume üksteise varvastele või et meil on omavahelised koks-, äh, konfliktid. Euroopa Liidus on kaks tuhat viissada sadamat, see on suure jõukuse alus. ma kavatsen teha koostööd võimalikult, oma, oma tööd võimalikult hästi, ka kindlasti härra Kallas kavatseb seda teha. suur tänu! proua Tikau. üks minut. Uh, suur tänu, proua esinaine, ma olen siin. volinikukandidaat. Euroopa Liidul on seoses Rumeenia ja Bulgaaria Euroopa Liidu astumisega nüüd ka ligipääs Mustale merele ja samuti on oluline ka Doona jõgi mis on üks olulisemaid jõgesid Euroopas äh, peale Reini jõe. ma tahaksin küsida, mida kavatsete teha, et paremini integreerida Musta merd meie ühtsesse kalanduspoliitikasse? millised äh, plaanid on teil Musta merega? pean teile ütlema, et äh, komisjoni kalandus leheküljes ega ka üle-euroopaliste projektide leheküljel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 Vahemeri on väga oluline. tegemist on tähtsa küsimusega, sest see on võrdlemisi uus valdkond meie jaoks. siin on kaks riiki, Rumeenia ja Bulgaaria, ja me üritame seda poliitikat seal rakendada. nii palju, kui ma tean, siis see kehtib ainult kahele liigile Äh, Mustas meres. see ei ole lihtne, sest tegemist ei ole ainult Euroopa Liidu riikidega Musta mere ümber, seal on mitmeid suuri riike, Türgi, Venemaa, Ukraina, kellel on palju mõjuvõimu. ma küsisin ka vastavaid numbreid selle piirkonna kohta, mulle öeldi et, et kaheksakümmend viis protsenti loomusest mere, Mustal merel püüab äh, Türgi seega me peame nendega koostööd tegema, kui me soovime midagi saavutada. Bulgaaria, Rumeenia ja Türgi on esitatud ka äh, vahe, esindatud ka Vahemere üldises äh, merendusnõukogus ja seal saab lahendada teatud probleeme. ma tean, et te sooviksite paremat koostööd, eriti ka Musta mere piirkonnas selleks on teatud võimalused, äh, näiteks läbi majanduskoostöö, kuhu on kaasatud ka Euroopa Liit, majanduskoostöö siis kõikide Musta mere riikide vahel. me oleme seal olnud ka edukad. on ka teisi võimalusi nende riikidega koostööd teha, aga ma uurin teie poolt öeldut. me ei saa olla edukad ilma teisi riike kaasamata kahe riigiga ei saa midagi ette võtta, tegemist on väga suure merega, seal on palju probleeme, geopoliitilisi, ka energiaalaseid ja nii edasi. suur tänu, volinik. loodetavasti toetate mind minu Donau jõe strateegias, mis äh, praegu väljatöötamisel. mis puudutab ühtset merenduspoliitikat, siis see ei puuduta ainult äh, kalandusküsimusi, vaid ka muid äh, mereküsimusi. mida kavatsete teha selleks, et välja arendada meresadamaid, seda nii, äh, seda nii Jõesuuetes kui ka mujal? ma räägin ka rannikuturismist, on olemas struktuurifonde, mõned kasutavad neid selleks, et äh, oma konkurentsivõimet parandada, teised selleks, et äh, regiooni areng garanteerida. tahaksin teada, millised äh, Eh, mida olete teinud selleks, et eh, integreeritud merendus ja Saaremaa poliitikat välja arendada? Eh, Te rääkisite siin Donaust. ja Donau piirkonna arendamisest. see ei ole minu pädevuses, see kuulub regionaalarengu valdkonda aga siin on mitmeid häid näiteid. näiteks reostus. viiskümmend protsenti fosforist saabub sinna Donau kaudu. kui me räägime Musta mere keskkonnapoliitikast, peame me tegelema ka nende jõe, äh, jõgedega, mis voolavad Musta merre ma arvan, et meie poliitikast võib olla kasu, sest see aitab kaasa integreeritud merehalduse saavutamisele, kui meil on integreeritud ruumiplaneerimine, seiresüsteemid, siis me saame tagada, et ei ole mingisugust tegevuste kattumist, samuti saab ära kasutada teadustöö tulemusi, saavutamaks parimaid tulemusi. suur tänu, proua Damanaki, teie äh, avameelsuse siiruse eest, ma olen täiesti nõus sellega, mida te räägite kalanduspoliitika regionaliseerimisest, sest eh, kokkuvõttes nõuab seda ka Lissaboni leppe protokoll, lähimuspõhimõtte respekteerimine. Te rääkisite me turvalisest merendusest, transpordi turvalisusest, laevade turvalisusest, te rääkisite ka LFD sõlmimisest kolmandate riikidega ja nii edasi. Te teate, meil on suured probleemid Somaaliaga sõlmitud lepetega ning äh, laevadega, mis äh, püüavad India ookeanil. Baski laevu on seal üsnagi palju, hiljuti eh, hiljuti toimus seal kaaperdamine, mis tekitas suurt vastukaja ka meie parlamendis. sooviksin teada, milline on teie reaktsioon selline, võttes arvesse, et Atla, Atlanta programm andis äh, Äh, kaitset ainult äh, kaubalaevadele, mitte äh, kalalaevadele, mida kavatsete teha selleks, et kaitsta tulevikus kalalaevu India ookeanil? küll räägivad ikka palju need transpordikomisjoni liikmed. Señora Manaki, tiene dos minutos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, kaks minutit jah, proua Bilbao, ma tahaksin teile vastata, öeldes, et Euroopa Liit peab tagama, et tema kalalaevad saavad kalastada turvaliselt just Somaalia ranniku piirkonnas, see on üks küsimus, mis tuleb lahendada seoses rahvusvaheliste lepingutega, minu arvates äh, meie kalandussektor soovib äh, neid lepinguid rohkem kui midagi muud, sest ta on, me usume, et need tõstavad turvalisust. piraatlus on loomulikult väga keeruline küsimus ning Baski laev, millele te viitate, kui ma nüüd ei eksi, tähendab äh, seda, et kakssada seitsekümmend kolm meremeest on nüüd piraatide käes see on tohutu hulk inimesi ja mõelge nende perekondadele ja kõigile probleemidele, mida see mm, hõlmab. Atalanta tõesti ei eh, hõlma eh, kalalaevu, eh, ma olen teadlik sellest probleemist ja ma olen saatnud Atalanta peakorterisse Ühendkuningriigi esindajaid ettepanekutega tõsta koostööd ja samuti näiteks üks osalevatest riikidest, Prantsusmaa, plaanib eraldi äh, konvoisid oma laevade eskortimiseks, millel on luba äh, kanda siis relvi pardal ning me püüame hõlmata ka kalalaevad regulaarsel alusel. proua Bilbao, aga tehke lühidalt. tänan, tänan teid ja palun võtke arvesse ka meie parlamendi seisukohta, mis palus Atalanta operatsiooni laiendada kalalaevadele, seni pole selles osas mitte midagi ära tehtud. kas te soovite midagi öelda? ei. siis lähme äh, Georgios Tussase juurde, kellel on üks minut. laevanduse rahvusvaheline iseloom tähendab seda, et rahvusvahelise merendusorganisatsioonil on väga oluline roll mängida ning äh, ünklos, mis puudutab äh, merendusõigust, on samuti väga oluline, seal on paika pandud põhilised parameetrid, mida tuleb äh, silmas pidada, kuna need on võtmetähtsusega ning ka integreeritud merenduspoliitika ja rahvuslike merenduspoliitikate strateegia äh, on suunatud sellele, et tõsta laevanduse konkurentsivõimet, äh, kabotaažvedude osa, äh, maksuvabastusi, äh, kullaväärtusega on ka toetused ja see kõik tähendab laevandussektori kasumlikkuse tõusu, reederite kasumlikkuse tõusu ja monopoli selles sektoris. nüüd mis puudutab töötajaid selles valdkonnas, siis neid eh, peletatakse laevadelt minema, nende töötingimused halvenevad, nende töö on muutunud tunduvalt eh, intensiivsemaks ja on palju rohkem probleeme ka tööalase töö või tööohutuse ja töötervishoiuga. minu arvates on sellel poliitikal olnud negatiivne mõju meretranspordile ning see on andnud suure löögi nendele isikutele, kes ähm, elavad ähm, äärepoolseimates piirkondades. kuidas äh, te õigustate neid maksuvabastusi, kuna see on nüüd saanud osaks kahekümne seitsme liikmesriigi õigusest ja see toetab just niisuguseid nähtusi. ja kuidas on nende inimeste õigustega, kes elavad äärepoolsemates piirkondades ja kes töötavad selles sektoris? härra Tuusas, te kasutasite nüüd kõik aja ära, nii et äh, läbi, lisaküsimust ei saa. volinikukandidaatidel on kaks minutit vastamiseks. ma nõustan härra Tuusasega äh, ünglos, äh, sest tuleb kinni pidada, seda austada ja loomulikult ka Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon mängib olulist rolli ja me peame nendega koostööd tegema aga minu arvates need kokkupõrked mitte mingil moel ei ole seotud sellega, et me soovime integreeritud merenduspoliitika, vastupidi, see haakub meie merenduspoliitikaga, kuna ainult nii on võimalik saavutada parimaid võimalikke tulemusi. ma ei lasku siin majandus- ja maksupoliitika küsimustesse. kollegiaalsuse põhimõte Euroopa Komisjonis äh, äh, katab seda iseenesest, äh, aga ma arvan, et me peame vaatama, kuidas oma meremehi kaitsta ja merenduspoliitika raames on mul ka teatud vastutus, nii et ma kindlasti äh, puudutab neid küsimusi, härra Tussas, me kõik oleme teadlikud ja tundlikud nende küsimuste suhtes, mina võin rääkida ainult sellest, mis puudutab äh, minu pädevust, aga ma olen kindel, et nii mina kui ka teised kolleegid komisjonis kindlasti äh, tunnetavad neid küsimusi, igal juhul toetan ma dialoogi ametiühingutega, see on kõik, mis ma teile öelda saan hääletuses, seni me mm, kalandus- ja laevandusametiühingutega dialoogis ei olnud, ma arvan, et see on suur samm, mis astuda ja mina teen omalt poolt kõik selleks, et äh, kirjutada alla Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni viimane konventsioon, mis just äh, meremeeste õigusi või meresõitjate õigusi kaitseb see võeti vastu kaks aastat tagasi, osariik on selle allkirjastanud, Euroopa Liidu riigid mitte, aga ma töötan siis koos sotsiaalküsimuste volinikuga, tagamaks, et see ILO konventsioon saab allkirjastatud ja ta on mulle kinnitanud, et ka tema toimib vastavalt. tahaksin ennast nüüd parandada, teil on õigus kolmekümnele sekundile täiendavaks küsimuseks. võib-olla ma ei peaks peaks ütlema enamat äh, millegi kohta, mis teie portfelli alla ei käi, aga mina arvan, et on olemas tõsine probleem, mis puudutab äh, merel töötajate õiguste mm, kaitset ning keskkonnakaitset. ühe, kaheksakümnendate algusest on väga hästi teada, et äh, Vahemeres ja Balti meres või Läänemeres on aset leidnud kohutavad laevaõnnetused, mis on tõeliseks püssirohutünniks ja mina tahaksin näha meetmeid nende lõpetamiseks. vastavalt kollegiaalsuse põhimõttele teen ma omalt poolt kõik, mis ma suudan ja ma võin teile kinnitada, et ma teen tõesti kõik, mis minu volitused ette näevad, kuid ma pean kinni pidama ka sellest kollegiaalsuse põhimõttest komisjonis. nii et loomulikult ma teen omalt poolt kõik laevaõnnetuste vältimiseks, kuid kui ma ütlen midagi ohutuspakettide kohta, näiteks Erika-pakettide kohta, mis on väga tuntud, siis transpordikomisjoni kolleegid äh, kindlasti süüdistavad mind kohe, et ma astun härra Kallase varvastele. suur tänu ja järgmine kõneleja üheks minutiks on proua Rosbach. aitäh loomulikult on väga raske olla üks viimastest kõnelejatest, kus on kolmkümmend kaks inimest, aga mis puudutab rannikukalastuid, ma arvan, et me peame siin vaatama seda äh, valikuna, kuna see on väga hea vahend kohalike äh, töökohtade säilitamiseks, see on äh, mootoriks ja kas te tahaksite võib-olla osa kvoodist et eh, eraldi sihtotstarbestada kohalikele ja rannikukalastutele. ma pean siin silmas just keskkonnasõbralikkuse aspekte, transpordiküsimusi ja võib-olla ka selliseid seire, vabandust, kaitsepiirkondi alamõõdulistele kaladele, noortele kaladele, kus nad saavad üles kasvada. proua Damanaki, kaks minutit. ma kõigepealt alustan äh, viimasest küsimuse osast, mis minu arvates on väga oluline. loomulikult on oluline alamõõduliste kalade kaitse, kuna kui me ei saada neid tagasi, et nad tooksid meile oma vanemad, siis äh, kalastute äh, tulevik on väga tume loomulikult on meil vaja korralikku sigimispiirkondade kaardistamist. see on äärmiselt oluline ja võib-olla liikmesriigid saaksid eh, kokku panna erilise kaitseprogrammi, mis neid sigimispiirkondi hõlmab, samuti peaks olema siis see ajutine keeld sel ajal, kui need kullesed on väga pisikesed ja see on liikmesriikide pädevuses, liikmesriikidel on õigus äh, suunata või jaotada oma kvoote, nemad äh, keskselt jagatud kvoodid jagavad edasi konkreetsete liikide kaupa, nii et äh, liikmesriigid vastavalt meie ettepanekule saavad kasutada mm, kvoote viisil, mis toetab väikesid aluseid. kesksel tasemel me teeme omalt poolt kõik selleks, et oleksid olemas vajalikud vahendid ning ka rahad äh, olemasolevate aluste moderniseerimiseks. minu arvates on see asja tuum, meil on vaja väikesi, modernseid, õigete mm, püügivahenditega aluseid, mis võtavad arvesse uusi ja kõrgtehnoloogiaid. tuleb kontrollida püütavate kalade suurust, äh, alamõõdulisi kalu ja äh, kõiki paremaid tulemusi püüda saavutada. aitäh! kas teil on täiendav küsimus? aitäh! väga tore on äh, kõik see alamõõdulistest kaladest ja alam, väikestest alustest, aga lisaküsimusena, kas te tahaksite tegeleda ka äh, soovimatu kaaspüügivete tagasilaskmisega, kuna sellisel, selles osas tuleb tegelikult kogu kvoodisüsteem üle vaadata. kas teil oleks mingi lahendus välja pakkuda? Eh, eh, proua Rosbach jagab meiega siin äh, Taani positiivset kogemust ja nagu te tõenäoliselt teate, siis äh, Taani on keelustanud tagasilaskmise täielikud, aga me peame mm, seda ettevaatlikumalt vaatama, kuna seda ei ole väga lihtne teha teistes riikides, aga vete tagasilaskmiste osas oleme me ette näinud äh, teatud süsteemi, mille kohaselt lihtsalt väikesed kalad la-, tagasi lastakse, suured säilitatakse. mis puudutab rohelist raamatut äh, ÜKP reformi kohta, siis kogu see tagasilaskmise temaatika ja mul on hea meel, et te seda puudutasite, leiab seal põhjalikku käsitlemist. ja me vajame kindlasti tõhusamat poliitikat selles osas. kui kalamees püüab ainult ühte liiki, ainult ühte sorti kalu, siis me peame vaatama erimeetmeid ähm, kalastamisvahendite selektiivsuse jaoks. kui on rohkem kui üks liik, siis peab poliitika olema rangem tagasilaskmiste osas. aga ma arvan, et need tagasilaskmised peaksid jääma minevikku sellega on probleeme, kala meil liiga palju ei ole ja ei ole mõistlik, kui isegi, võib-olla on isegi ebaeetiline niimoodi toimida. ja lõpetuseks saab viimasena sõna Luis de Grandes, kes saab üheks minutiks sõna. Eh, tänan mis puudutab transpordipoliitikat, eh, siis eh, oli meil suur edu ja suur läbikukkumine. ühest küljest me suutsime vastu võtta eh, merendusohutuse projekti number kolm, kuid läbikukkumine oli samuti. meil on vaja garanteerida et äh, erinevad valdkonnad suudaks omavahel koostööd teha. kas kavatsete teha midagi kõik selleks, et liberaliseerida meie äh, sadamad, äh, mis oleks meile kõigile väga oluline? η οικονομική πλευρά της πολιτικής των λιμανιών και το ιδιοκτησιακό. Meie sadamapoliitika ei lange minu pädevusse, sellega tegeleb Transpordi peadirektoraat ja sealne volinik. aga mina peaksin tegelema sellega, kuidas kombineerida integreeritud merenduspoliitika sadamate ohutusega, sa-, sadamatele juurdepääsuga ja suurema läbipaistvusega Need tingimused tuleb tagada, sest need mõjutavad ka kalastuid. mind on selle teemaga öö, ja transpordi peadirektoraadi ja sealse voliniku plaanidega tutvustatud. seda on arutatud ka volinikukandidaatide kolleegiumis ning ma räägiksin siin härra Barroso suunistes öeldust nimelt järgmisel aastal räägib Euroopa Komisjon tervikuna ja mina eriti äh, riigiabist sadamatele. koostatakse teine aruanne ähm, riiklikest äh, vahenditest, aga ma ei, soovisin kellegi varvastel äh, talluda ja rääkida teiste volinike tegemistest. lisaküsimus. tänan. ma arvan, et eh, enamus meist, vähemalt mina küll, lahkume siit ilma, et me teame, millised pädevusvaldkonnas, eh, mis langevad eh, Maare ametile ja millised transpordikomisjonile. ma igatahes loodan, et nad hakkavad efektiivselt koostööd tegema ja et julgeolekupoliitika teeb kõik selleks, et merejulgeoleku osas Euroopa seadust hakkaks tegelikult ka kehtima ja ei ole võimalik edasi tõlkida, sellepärast et äh, kõneleja telefon heliseb. olen nõus. me peame paremini defineerima pädevused erinevate ametite, erinevate volinike vahel, et tulemus oleks võimalikult hea, kuid lubage öelda, et ei ole olemas ainsatki probleemi mida pole võimalik lahendada ning ma tahtsin teile meenutada, et eelmises komisjonis, mida te minu teada väga hästi tunnete, oli olemas selline komisjon, milles osales ka transpordivolinik, kus osales ka härra Bortš ja lahendas erinevad hõõrumised, mis võisid tekkida erinevate ametite ja peadirektoraatide vahel. ma arvan, et see komisjon kindlasti töötab edasi ja kui teie mind toetate, siis teen kõik selleks, et omavahelisi hõõrumisi ei tuleks. ning arvan, et tähtsam kui see, et mina siin olen või et räägiks härra Kallas, on oluline, et on erinevate äh, komisjoni teenistused omavahel koostööd teeks. võib-olla peaks olema lausa teenistuste vaheline töögrupp, et garanteerida võimalikult head tulemused. nii et põhiline probleem ei ole mitte pädevusprobleem, põhiline probleem on see, et meil on vaja ühtset Euroopa poliitikat ja mul on väga hea meel, et ähm, me koostööd teeks. tänan, võib-olla ma olen mõne jaoks äh, liialt range, kuid me igal juhul oma kohustusega tulime, oma ülesannetega toime. ning nüüd on mul veel võimalik anda sõna volinikule, volinikukandidaadile, teil on seitse minutit kõneaega, et äh, kui te soovite, saaksite kokkuvõtet teha tänasest kuulamisest ja äh, ning tahaksin lõpetuseks veel eh, lõpetuseks öelda, et me saalis üks viis kohtume kell pool neli, koordinaatorid ja eh, koordinaat-, koordinaatorid ja samuti ka eh, fraktsioonide esindajad, et rääkida sellest, mis, mida me arvame tänasest kuulamisest, volinik. suur tänu ma tahaksin tänada juhatust ja kõiki äh, küsimusi esitanud saadikuid, äh, aga ka neid saadikuid, kes küsimusi ei esitanud, vaid väga kannatlikult kuulasid küsimusi ja vastuseid. ma tõesti siiralt tänan teid teie küsimuste eest, sest need puudutasid sisukaid äh, vald-, probleeme ja see andis mulle tunde, et minu kodutöö tegemisel oli ka mingisugune mõte, kui ma üritasin oma äh, valdkonda, uut valdkonda endale selgeks teha. alguses ehmatas eh, mind küll see suur kogus tehnilisi üksikasju, mis mul tuli selgeks teha, aga tuleb mõista, et äh, seal on olemas ka teatud loogika ja kui me oleme kokku leppinud ühistes põhimõtetes, on see kõigile palju lihtsam. Te kõik küsisite küsimusi, mis puudutasid ühise kalanduspoliitika reformi. komisjon parasjagu koostab aruannet rohelise raamatu kohta selle, selle reformi asjus härra proua Nevesi, kes on ise praegu siin kohal, äh, aruanne arvatavasti aitab meid ma arvan, et latt tuleb seada väga kõrgele. kahe tuhande kümnes aasta on bioloogilise mitmekesisuse aasta ja me peaks andma positiivse panuse nende tegevusse, kes väljakutsetele vastu astuvad või me ei tohiks neid vähemalt pet-, neile vähemalt pettumust valmistada. seitsekümmend protsenti meie planeedist on vee all. seetõttu on meie ees suured kohustused. mis puudutab kalanduspoliitikat ja kalastude haldamist, siis tuleb tegutseda koos artikkel nelikümmend kolm punkt kolm annab komisjonile võimaluse vastu võtta kalanduse küsimustes otsuseid me rakendame artiklit nelikümmend kolm punkt kolm võimalikult rangelt, tagamaks, et on kaasatud ka teie komisjon siin. nüüd see tehniliste meetmete määrustik, selle üle tuleb meil koos läbi rääkida, see on, dokumendid on esitatud ka teie komisjonile ja me võtame teie arvamusi väga tõsiselt. sama kehtib ka meie poliitikate haldamise osas kui need poliitikad just ei ole vastuolus aluslepingutega. kõike seda kavatseme me arutada ju siin. nüüd äh, kõik need muud küsimused, äh, kohalolek rahvusvahelistes äh, vetes, Euroopa Liidu kohalolek rahvusvahelistes suhetes, see on väga oluline. Euroopa Liit on rääkinud, mänginud võtmerolli kahepoolsete kalanduslepingut, mitmepoolsete kalanduslepingute sõlmimisel. me peame tugevdama Euroopa Parlamendi rolli seda, sellega kavatsen ma ka tegeleda. ilmselgelt äh, kava, äh, kavatsen ma teiega koostööd teha iga komisjoni dokumendi asjus. samuti kavatsen ma teie ees kõnelda pärast igat rahvusvahelist kokkulepet. otsused tuleb vastu võtta kollegiaalsuse põhimõttel ja uue raamotsuse valguses. paljud saadikud, ma küll kutsusin teid ennem kolleegideks, sest ma tunnen ennast endiselt parlamendisaadikuna, kuigi ma vist enam seda ei ole. paljud saadikud rääkisid detsentraliseerimisest otsuste tegemisel ja meie poliitikate regionaliseerimisest. tegemist on keeruka teemaga sest me soovime ju austada aluslepinguid. aga me soovime kohalikele kogukondadele anda ka manööverdamisruumi. seega me kavatseme tegutseda käsikäes parlamendi komisjoniga ja komisjon on ju, Euroopa Komisjon on ju aluslepingute kaitsja, nii et me peame andma oma parima. seega proua esinaine, suur tänu veel kord, ma olen täiesti teadlik oma kohustustest, kui te mind toetate, siis ma, ma olen ju teadlik, et kalanduskomisjon võtab vastu otsuseid, mis mõjutavad miljonite inimeste elu. minu otsused mõjutavad miljoneid kalureid ja teisi inimesi rannikupiirkondades ja ma kavatsen tagada, et nende elu oleks võimalikult ilus ma kavatsen tagada ka sujuva koostöö, et meie kalastutel oleks jätkusuutlik tulevik. see uus äh, meie äh, idee integreeritud merenduspoliitika, seda tuleb edasi arendada ja me peame selles valdkonnas koostööd tegema ka teiste volinikega. ja seeläbi saab Euroopa Liit omaenda äh, merenduspoliitika välja äh, Äh, töötada. mina sündisin Kreeta saarel, minoaalased olid esimese, ühed esimestest Euroopas, kes äh, ehitasid laevu ja seilasid Lääne, äh, Vahemerel, niisiis ma soovin tõesti teiega tulevikus koostööd. tahaksin tänada kõiki osalejaid ja tänaksin kõiki ametnikke ja tahaksin tänada ka tõlke ja loomulikult tänan ka meie kandidaate, kes eh, jagas meiega kolme tundi ning istung on lõppenud. Are you? yes. okay, now I Every, have everything. Thank you very much. Thank you.